boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à segunda... Tere pärastlõunat kõigile. Alustame oma koosoleku teise poolega. Täna hommikul toimus avalik kuulamine. Kahjuks kõik eh, see sinna kohale tulla ei saanud. Toimusid ka teiste komisjonide koosolekud siin parlamendis, kus olid hääletused ja nii edasi ja nii edasi mina näiteks olin keskkonnakomisjoni koosolekul, seetõttu ei saanud ma äh, rahvusvähemustesse hulka kuuluvate naiste sotsiaalse kaasatuse kuulamisel osaleda. niisiis, päevakord, teine päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine, kas kellelgi on ettepanekuid selle muutmiseks, ma ei ole midagi kuulnud selle kohta, seega kinnitage päevakord järgmisena juhataja teadaanded, teadaandeid ei ole, edasi päevakorrapunkt neli, kahekümne kaheksanda jaanuari koosoleku protokolli kinnitamine, see protokoll on teile laiali jaotatud, kui enne koosoleku lõppu ühtegi protesti või ettepanekut pole esitatud, loetakse see protokoll vastuvõetuks päevakorrapunkt viis. see on teise lugemise äh, soovitus äh, Astrid Lullingi äh, raportile füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise kohta. nagu te teate, siis esimese lugemise parlamendi positsioon võeti vastu kuuendal mail kaks tuhat üheksa, nõukogu võttis oma esimese lugemise otsuse vastu kaheksandal märtsil kaks tuhat kümme ja edastati see ametlikult parlamendile kahekümne neljandal märtsil. esimeses lugemises võttis parlament vastu kümme muudat-, äh, äh, nõustus nõukogu parlamendi kümne muudatusettepanekuga, äh, aga kindlasti on proua Lullingil öelda nii mõndagi. Merci, madame la president. suur tänu, proua esinaine, nii nagu te just ütlesite, nõukogul läks umbes peaaegu aasta aega, enne kui nad jõudsid ühisele seisukohale ning novembrist alates oleme me tegutsenud ja vaadanud, kuhu see soovitus nüüd siis suundub. ja ühine seisukoht on meil olemas ainult kaheksandast märtsist alates ja pärast seda oleme väga usinalt teinud oma tööd, et saaksime teile esitada teiseks lugemiseks äh, soovituste paketti. ma olen Hispaania eesistujaga mitmel korral kohtu saanud ja tahaksin ka neid väga soojalt tänada suurepärase koostöö eest, mida me oleme teinud nende teiseks lugemiseks äh, ette nähtud soovitustega. toimusid ka vahetevahel meil kokkusaamised komisjoni esindajatega ning võin teile öelda, et meil on väga hea meel selle üle, et komisjonist ja nõukogust tulevad üldiselt positiivsed märgid kuid nõukogu eriti, komisjon natukene vähem, ei suutnud ikkagi meie töötempoga sammu pidada. Hispaania eesistuja selgitas mulle väga selgelt, kus kohas nende jaoks piirid on, mi-, mis, missugusel, mis on piir, nõukoguga kokkuleppele jõudmiseks ja on mingisugused niisugused kohad, millega täiesti kindlalt nõukoguga kokkulepet ei saavutata ja seetõttu peame väga hoolikalt mõtlema. eriti siis, kui jutt on sotsiaalsest kaitsest elukaaslastele ja abikaasadele meil on siin täieliku sotsiaalse kaitse nõue ja siin me ei näe ette mitte mingisugust paindlikkust, see peab olema kohustuslik, kuid nõukogu ei kavatse sammugi tagasi astuda selles küsimuses. aga ma võin siiski öelda, et mis siis sotsiaalse kaitse küsimuses nõukogu ühispositsioon on siiski suuresti kohandunud meie soovitustega. lõppkokkuvõttes nad möönavad, et kui liikmesriigis on olemas füüsilise isiku äh, sotsiaalne kaitse, muidugi kui seda kaitset ei ole, siis ei ole võimalik seda ka, ka laiendada nimetatud füüsilisest isikust ettevõtja elukaaslasele, aga kui selline kaitse on olemas, siis võib liikmesriik võtta kõik meetmed tagamaks, et nende siseriikliku õiguse, et nende siseriiklikule õigusele vastavalt saaks ka elukaaslane või partner kaetud selle sotsiaalse kaitsega. nõukogu ütleb, et liikmesriigid võivad ise otsustada, kas see sotsiaalkaitse on kohustuslik või vabatahtlik ning seetõttu nähakse niisugune sotsiaalne kaitse ette ainult sellisel juhul, kui elukaaslane, partner või abikaasa seda taotleb. see on igal juhul suur samm edasi, sest kõik liikmesriigid ei pea, teine võimalus on see, et liikmesriigid pakuvad oma süsteemi, mis on siis kas kohustuslik või vabatahtlik siis igaüks, kes soovib sellest süsteemist kasu saada, peab igal juhul endast teada andma. see süsteem on teistsugune kui töötajate ja tööandjate puhul, sellepärast et kui tööandjal juba on töötaja, siis tööandja peab ka hoolitsema oma töötaja sotsiaalkaitse eest, aga füüsilise isikuna tegutsevad ettevõtjad, äh, nende puhul on lugu teistsugune, nii et kui partnerid soovivad saada sotsiaalset kaitset, siis nad peavad endast teada andma. nii et ma arvan, et sellega me võime rahule jääda, vastasel korral me ei saavutagi mitte mingisugust tulemust, nii et mina olen rahul, et me oleme selles suunas nüüd liikunud ja tahan veel öelda, et minu kodumaal on oli siis enne, kui tekkis see süsteem, mis hõlmab ka põllumajandustöötajaid enne seda oli meil ka väga tükk aega süsteem niisugune, et isik võis ise valida, kas ta tahab olla sotsiaalkaitsega kaetud või mitte. ja selles tekstis, mis praegu nõukogule esitati, on asjad muutunud, tegu on märkimisväärse sammuga edasi ma tahaksin muidugi veel kaugemale minna. aga nähes nõukogu seisukohti, ma saan aru, et kaugemale praegu enam ei ole võimalik minna ning seetõttu ma ütlen, et me peaksime artikkel seitsmega nõus olema niisugusel moel, nagu nõukogu selle sõnastas nüüd veel üks komistuskivi oli Eh, emaduse kaitse, lapsevanemate kaitse. siin on jällegi nõukogu meiega mingil määral kokku leppinud ja nimelt selles, et kaitse lapsevanemale peab olema tagatud, aga see ei saa olla jällegi samasugune, nagu see on töötajate puhul, see oli siis samuti äh, see rasedusega ja sünnitusega seonduv sotsiaalne kaitse füüsilisest isikust ettevõtjatele. Äh, nõukogu on nõus võtma vajalikud meetmed, et naised, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjatena ja me ei räägi siin mitte ainult naistest kui ettevõtjate abikaasadest, vaid ka naistest, kes ise tegutsevad äh, vastavate ettevõtjatena. Neile tagatakse sobiv äh, vanemapuhkus või emaduspuhkus, nõukogu ütles neliteist nädalat, sellepärast et nad tahtsid, et mingisugune arv meil siin oleks. ning äh, nende poolt valitud arv põhineb sellel, mis meil praegu on ette nähtud töötajatele ja see on neliteist nädalat samas enamik liikmesriike ei soovi viidata siin töötajate direktiivile ja seega tuleks meil siin leida niisugune sõnastus, millega me saavutaksime sellesama tulemuse. aga üksiti rahustaksime ka neid mõningaid liikmesriike, kellele üheksakümne teise aasta direktiivile viitamine tekitab mõningat hirmu ning ma ütlen, et meil võiks olla siis järgmine öö, and female spouses or partners uh, are granted maternity benefits is similar to the duration of maternity leave for employees currently in place at EU level. Qu'on dise 14 semaines, <laughs> qu'on dise la directive. olgu see siis neliteist nädalat või kas me viitame sellele direktiivile või ütleme siin siis lihtsalt sarnane, sarnane rasedus- ja sünnituspuhkusele, mida, mis on ette nähtud äh, töötajale, siin ei ole mingit vahet, põhimõtteliselt asi, millest me räägime, on ju üks ja sama. ning see on abiks liikmesriikidele, kes ei soovi viidet sellele direktiivile, mis puutub puudutab aga sisulist õigust puhkusele, neljateistkümnenädalasele rasedus- ja sünnituspuhkusele, siis siin mingisugust vahet ju ei ole. praegu on see direktiiv nagunii läbivaatamisel. Employees is modified at EU level the Commission should report to the European Parliament and the Council assessing whether the duration of maternity benefits for female self-employed workers and female spouses uh, should also be modified. Alors, nous, avons, nous savons que s'il y a modification de la directive sur les salariés, la... nii et sest kui seda direktiivi muudetakse ja seda suure tõenäosusega muudetakse, siis peab komisjon tulema välja samuti millegiga, mis muudab samuti äh, füüsilist isikutest e-, ettevõtjatele ette nähtud reegleid. loodetavasti liikmesriigid saavad niisugusel kujul selle dokumendiga nõustuda. mul on veel mõned muudatusettepanekud, mille osas ma tean, et liikmesriigid, liikmesriigid on nõus ja aktsepteerivad meiepoolset ettepanekut aga muidugi see direktiiv ei käsitle mitte ainult põllumajandustöötajaid ja eelmine direktiiv kaheksakümne kuuendast aastast ei puuduta põllumajandustöötajaid üldse, nii et me peame ikkagi muutma seda direktiivi selleks, et sõltumatutest ettevõtjatest naiste ning samuti ettevõtjate abikaasade või elukaaslaste olukord paraneks. ma arvan, et see tekst on üsna selge ja praegusel kujul ta ütleb just täpselt seda, mida meie soovime. nõukogu oli valmis võtma teksti ka meiepoolse muudatusettepaneku milles me viitame üheksakümne seitsmenda aasta resolutsioonile ning meenutan teile, et parlament oli ka siis teinud omad ettepanekud, nii et mingeid probleeme sellega ei ole. nüüd minu muudatusettepanek number kolm. meil on mõned liikmesriigid, kes võib-olla ei ole päris täpselt aru saanud, mida ma siin sellega mõtlen. siin on öeldud, et liikmesriigid ei tohi säilitada niisuguseid meetmeid, millega piiratakse juurdepääsu teatavatele sotsiaalse kaitse süsteemidele või mis piiritleks sotsiaalset kaitset mingisugusel määral. see näiteks tekitas Saksamaale pisut muret, sest Saksamaal on mingite konkreetsete sõltumatute ettevõtjate, sealhulgas arstide jaoks paika pandud mingid omad reeglid, kedagi ei sunnita mitte midagi muutma. me lihtsalt ei soovi seda siin väljendada ja seepärast me veename liikmesriike, et nõukogu tekstist võiks see välja jääda. nüüd muudatusettepanek number neli jällegi ma loodan, et nõukogu nõustub. Nemad tahtsid lisada ühe lause meie teksti, et arvesse tuleb võtta kõnealuse pere majanduslikku seisu, kui arutatakse nendele ette nähtavat, nähtud sotsiaalse kaitse sots-, sotsiaalset kaitset ja hüvitisi. meile see jällegi ei meeldi, sest tegu ei ole töötajat, töötajaid käsitleva direktiiviga, sellepärast et väga paljud töötajad on oluliselt paremal järjel kui nii mõnedki äh, füüsilisest isikust ettevõtjad, aga töötajate puhul ei ütle mitte keegi, et nende majanduslikku olukorda tuleb arvesse võtta, kui hakatakse neile arutama nende sotsiaalse kaitse staatust, nii et kui töötajate puhul ei ole seda arvesse võetud, siis ei ole vaja seda ka siin arvesse võtta. nii, nüüd ma juba rääkisin oma muudatusettepanekust number viis ning ma teen ettepaneku jätta välja viide üheksakümne teise aasta direktiivile. minu muudatusettepanek number kuus loodan, et suudame nõukogu veenda ja võtame vastu minu muudatusettepaneku. nõukogu tahtis öelda, et mis puudutab vanemahüvitisi, siis peaks FIE-dele andma võimaluse niivõrd, kuivõrd see on võimalik. mulle see as far as siin tekstis ei meeldi, minu arust tuleks see välja jätta, sellepärast et FIE-dele peab andma juurdepääsu kõikidele vanemahüvitistele, mitte niivõrd, kuivõrd see on võimalik. ning sellepärast ma soovitangi muudatusettepanekut number kuus, et äh, jällegi siin oleks rohkem võrdsust. nüüd minu muudatusettepanek, järgmine on muudatusettepanek number seitse nõukogu on esitanud meile teksti, mis räägib räägib pikaajalisest äh, rahanduslikust jätkusuutlikkusest ja Euroopa sotsiaalmudelitest. no kõik sotsiaalmudelid peaksid olema elujõulised, kui need on pikaajalised, aga miks me peame selle üldse direktiivi võtma, ma olen üsna veendunud, et suudame, et suudame nõukogu veenda sellest lõigust selle lõigu välja jätma. nüüd on muudatusettepanek number kaheksa. see käsitleb erinevaid organisatsioone ja nõukogu on siin viidanud inimõiguste kaitsele. mina arvan, et need igasugused organid ja organisatsioonid, millele siin viidatakse, peaksid olema needsamad mis rakendavad võrdse kohtlemise põhimõtet, nii et ma tegelikult ei näe siin mingisugust vahet. kas, kui liikmesriigis on olemas organisatsioon, mis selliste asjadega tegeleb, siis loomulikult see organisatsioon peabki sellest vaja, vastutama, aga ärme hakkame nüüd seda küsimust siin keerukamaks tegema järgmine muudatusettepanek nüüd, ma ei ole siin päris veendunud, et äh, nõukogu jääb nõusse selle muudatusettepanekuga. see käsitleb liikmesriike ja seda, et liikmesriigid peavad saavad otsustada. me muidugi kõik oleme nõus, et kui me soovime, et me selle tekstiga edasi liiguksime, siis liikmesriigid loomulikult peavad saama otsustada, kas sotsiaalkaitse, sotsiaalse kaitse rakendamine on kohustuslik või vabatahtlik. selles küsimuses ma olen üsna veendunud, et me saame kokkuleppele. aga nõukogu tahab öelda, et jär-, et sellest tulenevalt nad võivad sätestada, et sotsiaalne kaitse tagatakse ainult äh, abikaasade või partnerite taotlusel. mina sellega ei oleks päris nõus, ma jätaksin selle siit välja. ja ma loodan, et nõukoguga me selles küsimuses jõuame kokkuleppele. muudatusettepanek number kümme jälle sama, sama probleem, nõukogu ütleb, et liikmesriigid võivad otsustada, kas äh, vanema hüvitist nähakse ette äh, FIE-dele ja ettevõtjate abikaasadele vastasel samasugusel moel nagu artiklis number kaks, aga hoolimata sellest kas see on kohustuslik või vabatahtlik, tuleb seda igal juhul vastavatele isikutele tagada, aga nõukogu soovib, et seda tehaks, tehtaks ainult vastavate isikute, kas siis abikaasade või elukaaslaste taotlusel. ütleme kui töötaja jääb rasedaks, ta tahab saada oma, äh, oma rasedus- või vanemat toetust, ettevõtte juhid on sellest teadlikud ja asi jookseb automaatselt, aga kui kui FIE jääb rasedaks, siis ta peab ise sellest hoolitsema, ta peab teatama, et ta on nüüd rase, ta peab tegelema kogu selle organisatoorse tegevusega ise ja nii et kui näiteks proua X on rase ja ta ütleb, et ma olen rase ja soovin saada kõiki neid, kõiki neid hüvesid, siis no las ta siis olla pealegi, kui nõukogu just tahab, et see oleks niimoodi, niimoodi siin mustvalgel kirjas, siis olgu pealegi aga, sest oluline on siin ikkagi see, et vanema hüvitus lõpuks antaks. nüüd muudatusettepanek number üksteist, minu arust on siin natukene teistpidi asjad läinud, me püüame muuta lõiget B ja jätta alles ka lõiket C, see on siis leheküljel kolm meil on tarvis lihtsalt selgitada täpsemalt, mida me siin tahame. aga see sisuline küsimus on ka juba probleemiks. nüüd muudatusettepanek number kaksteist, sellest me tahaksime lahti saada, tahaksime lahti saada siin inglisekeelses tekstis sisalduvatest sõnadest as far as possible. nüüd muudatusettepanek kolmteist siin käsitletakse vastutavaid organeid ja organisatsioone ning muudatusettepanek number kolmteist, vabandust, number neliteist. siin me ütleme seda, et raport peaks võtma arvesse, nagu juba öeldud, mis tahes muutusi Euroopa Liidu seadusandluses, mis käsitleb töötajate rasedus- ja sünnituspuhkuse pikkust ning nõukogu, ma usun, lepib selle tekstiga ning ülejäänud osas, ma arvan, me saame nõukoguga nõus olla, nii et kokkuvõttes, isegi kui me ei suutnud kõike läbi suruda, mida me tahtsime, tahtsime, siis ma arvan, et me oleme ikkagi pannud nõukogu meile sobivas suunas liikuma vähemalt on nad mõned pikad sammud meie suunas astunud. Nad ei ole nüüd päris nii kaugele läinud, kui meie tahtsime, aga võttes arvesse, kuivõrd vastumeelne oli neil see, siin mõnedes küsimustes nõustuda veel aasta aega tagasi, siis ma pean ütlema, et me tegelikult võime loota, juhul kui me saame oma muudatusettepanekud läbi suruda, et mais saab juba Hispaania eesistumise ajal see dokument vastu võetud ning Hispaania võtab enne oma eesistumise aega vastu dokumendi, mille tekstiga me kõik oleme nõus. mis siis tähendab, et kaheksakümne üheksanda ja kahe tuhande kümnenda aasta vahel oleme me lõpuks jõudnud nii kaugele, et oleme tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuenda aasta direktiivi parandanud. ning see on, see on ettevõtjatena tegutsevate naiste ning ettevõtjate abikaasade ja elukaaslaste õiguste kaitsel tõsine samm edasi. nagu ma selgitasin, kõik liikmesriigid peavad nüüd pakkuma välja niisuguseid skeeme, mis hõlmavad ka abikaasad ja elukaaslased siiamaani väga paljudes liikmesriikides niisugust kohustust ei olnud. ja ma loodan, et me üsna kiiresti lepime kokku nendes muudatusettepanekutes ning ma jätkan oma läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga ja püüan neid veenda et need mõned viimased parandused, mida me välja pakume, on suurepärased. suur tänu äh,! aitäh, proua Lulling! suur tänu teile selle tutvustava sõnavõtu eest. Te andsite väga selgelt oma mõtteid edasi ja ma näen, et siin nii mõnigi inimene soovib sõna saada. kõigepealt proua Klaas, palun aitäh, proua esinaine. ma tahaksin proua Lullingule kohe praegu öelda seda, et ei ole mingit mõtet, et me esitame mingisugune sada muudatusettepanekut, sest siis see protsess kestab ju veelgi kauem. igal juhul oleme me edu saavutanud. mis puudutab emapuhkust, siis tundub, et nõukogu on meie ettepanekuid arvesse võtnud, aga mis puudutab sotsiaal- kaitset, siis siinkohal teevad mulle muret sellised aluspõhimõtted. kui ma vaatan muudatusettepanekuid ja vaatan, millised on nende ettepanekute eesmärgid, siis mulle tundub, et me peaksime liikuma sellise minimaalse sotsiaalse, minimaalsete sotsiaalsete garantiide tagamise suunas nii et meil peaks olema selline minimaalne sotsiaalse kaitse tagatis, selle peavad andma liikmesriigid ja tagama selle, et rahalised vahendid oleksid selleks ka olemas. mis puudutab FIE-de sissetuleku hindamist, siis selge see, et FIE-de sissetulek on mõneti teistsugune kui tavatöötajatel, kes saavad igakuiselt palka emapuhkus on midagi sellist, mille eest vastutab ühiskond tervikuna. ja mulle meenub, et ähm, see ei olnudki nii ammu aega tagasi, kui me käsitlesime sellist küsimust, et miks peaksid naised, nii nagu osades riikides on olnud, maksma rohkem erinevatesse sotsiaalkindlustusfondidesse kui mehed väideti seda sellepärast, et naised nõuavad sealt hiljem rohkem vahendeid välja, näiteks just nimelt, kui nad jäävad emapuhkusele. meie eesmärgiks oli muuta sellist mõtlemist. ja me pidime tagama lõpuks selle, et emapuhkuse eest vastutab riik kui niisugune. mul on väga hea meel selle üle, et proua Lulling on esitanud muudatusettepanekuid, mis just nimelt liiguvadki selles suunas ja mis väga hästi kirjeldavad meie soove. me ei saa lihtsalt kirjutada üles erinevaid õigusi ühele või teisele, ilma et me selgitaks ka, kuidas seda õigust tagada. siinkohal peamegi asuma oma ülesannete täitmise juurde mulle tundub ka, et nüüd me oleme jõudnud sellesse etappi läbirääkimistes nõukoguga, et me peame oma läbirääkijatele andma väga selge, selgepiirilise mandaadi, kuna meie lähenemine on ilmselgelt põhjendatum kui nõukogu oma. proua Luling viitas olukorrale aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus ja olukorrale toona, mina sünnitasin aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus oma kolmanda lapse ja muide, mina olen FIE-na põllumajandussektoris ka tegutsenud. ja toona oma esimese kahe lapse sünni juures ma ei saanud küll mingeid täiendavaid toetusi või hüvitisi. kolmanda lapse sündides ma sain juba mingit hüvitist, ma mäletan, ja seda tänu mingisugusele põllu, põllumajandusorganisatsioonile või midagi sellist ja kui seda olukorda oleks võimalik parandada Euroopa tasandil, siis see oleks noorte ja naiste jaoks igati teretulnud. aitäh! suur tänu! see oli küll igati asjalik sõnavõtt, kus te lausa viitasite oma kogemustele ja proua Tomson järgmisena, palun. ma tegelikult soovisin sõna saada proua Plampi nimel, kes praegu osaleb ühel väga olulisel konverentsil Viinis ja kes ei saa täna ise siin olla et lihtsalt kannan ette tema sõnavõttu. mis puudutab direktiivi reguleerimisala, siis ei ole mingit õigustust sellele, et need sätted käivad ainult nende FIE-de kohta, nende abikaasade kohta, kes tegelevad põllumajandussektoris teiste valdkondade FIE-d ei tohi olla karistatud sel moel me ei tohi eelistada põllumajandussektoris tegevaid FIE-sid teistele, nii et selles osas ma võin mõus-, nõustuda proua Luulinguga. teiseks, mis puudutab abikaasade hõlmamist sotsiaalkaitsesüsteemiga. no meie seisukoht on enam-vähem samasugune nagu teise vastava komisjoni seisukoht, aga sotsiaalkaitsesüsteeme peaks, peaks hõlmama siis haigushüvitisi, eh, töövõimekaotushüvitisi ja nii edasi aga selge see, et selliste otsuste vastuvõtmine on rah-, raske, kuna kardetakse, et ühel hetkel tuleb välja käia väga suuri rahasummasid. mis puudutab muudatust number kolm ja rasedate FIE-de tervishoiunõuete tagamist, siis siinkohal seisame me silmitsi kahe suure probleemiga. esiteks, rase naisterahvas ilmselgelt ei ole väga võimeline osalema tööturul ja teiseks on tal jälle võimalik saada mingisugust sissetulekut raseduse lõpupoole vähemalt ja ka, ja ka pärast seda üksinda tegutsevad FIE-d ei saa kuidagi loota ka tööandja peale, kes siis säilitaks nende töökoha, kui nad hiljem tööturule tahaksid tagasi pöörduda. ja seega on neil võimalik, et kas nad siis säästavad suuri summasid et äh, kuidagi hakkama saada või siis peavadki töötama kuni lapse sünnitamise hetkeni, aga kohe pärast seda seega FIE-d peaksid saama kasu sotsiaalkindlustussüsteemist, mis on kirjas nõukogu direktiivis aastast üheksakümmend kaks, kus on viidatud sellele, et tuleb tagada FIE-de parem tööohutus ja tervishoiunõuete kaitse. mulle tundus, et ma kuulsin, et ka proua Lulling viitas sellele, et ta eelistaks selliseid reegleid, mis oleksid sarnased eh, sellele, mis meil juba Euroopa Liidu tasandil on olemas. see on väga huvitav, aga siinkohal ma tahaksingi küsida teie kohta selle kuuenädalase kohustusliku ajavahemiku kohta, mis on selles uues direktiivis. kas see kuus, kuuenädalane kohustuslik ajavahemik peaks käima ka FIE-de kohta? ja lõpetuseks äh, siis äh, rakendamise eest vastutav organ ja muud, vastav muudatusettepanek. naiste ja meeste võrdne kohtlemine on väga oluline, seega praeguste sätete ellurakendamise eest vastutav organ peaks olema seesama organ, kes tegeleb siseriiklikul tasandil võrdse kohtlemise põhimõtte elluviimise eest ja mitte ei tegele is-, inimõiguste kaitse ja edendamise teemaga, aitäh! suur tänu, proua Tomson, nüüd proua Figureidu. Eh, president. Eh, suur tänu! me oleme jõudnud nüüd olulisse punkti siin arutelus, ma sooviksin õnnitleda proua Lullingit sest läbi aastate mitmel puhul on ta Euroopa Parlamendis selle küsimuse tõstatanud. ta on teinud seda rohkem kui ühe parlamendimandaadi jooksul ja ta on selle probleemiga tegelenud juba pidevalt. see probleem on olnud üleval juba üle kahekümne aasta. ja ta ei ole kunagi oma survet vähendanud ma arvan, et seda tuleks siinkohal rõhutada. teiseks, ma nõustun proua Lullingiga ka mitmes punktis siin, eriti kui ta ütleb, et need, need reeglid peaks kehtima kõikide FIE-de puhul, mitte ainult nende füüsilisest isikust ettevõtjate puhul, kes töötavad põllumajandussektoris samuti ütleb ta, et meie, see, see süsteem peaks olema sarnane selle süsteemiga, mis kehtib teiste töötajate puhul. ehk siis kõikide töötajatele peaks kehtima üks sama süsteem. see on oluline punkt, sest mitmes liikmesriigis, kuigi mitte kõigis, juba koheldakse võrdselt nii tavalisi töötajaid kui FIE-sid. seega me peaksime seda direktiivi muutma ja parandama, et see liiguks võimalikult kaugele meie soovitud suunas ehk siis, et koheldaks võrdselt nii tavalisi töötajaid kui FIE-sid, et nad kõik, kõik need, neile kõigile oleks tagatud teatud minimaalne sotsiaalkaitsemäär üle Euroopa Liidu. proua Lulling teeb siin mõningaid ettepanekuid, mis minu arvates parandaksid nõukogu ühispositsiooni meeldival kombel aga samas, mis puudutab nüüd öö, äh, seda emaduspuhkust. ma arvan, et me ei peaks siin nõustuma nõukogu positsiooniga, et tuleks erinevalt kohelda rasedaid naisi ja emasid. minu arvates ei öö, äh, tohiks äh, selliseid naisi erinevalt kohelda, äh, olenemata sellest, kas nad on äh, FIE-d või tavalised töötajad. ma arvan, et siin teise lugemise jooksul saame me olukorda isegi veel rohkem parandada, kui proua Lulling seda on teinud. just, mis puudutab teist, seda ettepaneku osa. esimeses osas proua Luning nõu-, nõustub, et äh, emaduspuhkus peaks olema võrdne, äh, nii nagu see on paika pandud üheksakümne teise aasta direktiivis, aga proua Lullingu ettepaneku teises pooles, kus ta ütleb, et äh, me oota-, teises pooles ütleb proua Lulling, et me ootame, et seda direktiivi muudetaks. siin komisjonis me võtsime vastu juba muudatusettepaneku, millega ei olnud kahjuks nõus ülejäänud parlament, seega ma ei tea, milline peaks, saaks olema nõukogu reaktsioon. aga ma arvan, et Euroopa Komisjon ei peaks lihtsalt koostama järjekordset aruannet proua Lulling küll tunnistas, et see on keeruline, aga me peaksime siiski üritama nõukogu veenda eh, vastu võtma uus direktiiv. ka praegune direktiiv peaks samuti öö, eh, ütlema, et füüsilisest isikust ettevõtjad ja nende öö, eh, abikaasad peaksid, neile peaks samuti olema tagatud võrdsed äh, soodustused. ja siis hiljem saame me laskuda üksikasjadesse. sest üheksakümne teise aasta direktiiv on meil ju juba olemas. ma räägin siin muudatusettepanekust viis proua Rullingult nagu öeldud, ma olen esimese poolega nõus, aga teise poolega sellest muudatusest äh, mitte päris, me võiksime minna kaugemale. see tähendaks, et tuleks teha väike muudatusettepanek äh, ka meie muudatusettepanekule neliteist. et see oleks äh, ka ühtlustatud muudatusettepanekuga viis ülejäänud muudatusettepanekute puhul võime me proua Lullingu ettepanekutega nõus olla, ta üritab parandada nõukogu ühispositsiooni. aga samas peame me ikkagi nõudma kõikide äh, naiste äh, puhul seda, et oleks tagatud miinimum sotsiaalkaitsemäär. olgu need naised siis äh, füüsilisest isikust ettevõtjad, tavalised töötajad, abikaasad, töötagu nad põllumajanduses või tööstuses või ükskõik kus. et meil lõpuks oleks olukord, kus Euroopa Liidus oleks kõigile tagatud teatud sissetulek loomulikult siin tuleb äh, arvesse võtta ka erinevusi liikmesriikide vahel, aga mingisugused miinimumtagatised peavad olema Euroopa Liidus olemas. selline peaks olema meie positsioon. ja nüüd arvan ma, peaksime me tegema lihtsalt paar-kolm uut muudatusettepanekut proua Lullingu omadele juurde ja siis saav-, peaksime me saavutama ka ühise positsiooni siin komisjonis suur tänu, proua Moraal, järgmisena. ma tean, et äh, tal on siin paar äh, tähtsat külalist, kümne ja kaheteist aasta vanused. väga meeldiv, et nii noored inimesed huvituvad ka soolisest võrdõiguslikkusest. tere tulemast teile mõlemale! Merci, madame la présidente. Je crois effectivement. suur tänu. jah, tõepoolest, ka see küsimus peaks olema meie noorte kodanike haridustee osaks, nad peaksid tõesti külastama meie komisjoni. ja loodetavasti aitab see neil ka paremini mõista meie tööd. suur tänu, et te äh, neid nii lahkelt siin tervitasite. ma tahaksin äh, omalt poolt tervitada proua Astrid Lullingut suurepärase töö eest. ta on selle väga keerulise dokumendi kallal väga põhjalikult töötanud, et saavutataks parem kaitse naistele ja paremad töötingimused naistele, eriti just äh, füüsilisest isikust ettevõtjatest naistele. nüüd tu-, tule, ma tuleks korraks tagasi proua Figoreido poolt öeldu juurde. me peame meeles pidama, et see, millega me praegu tegeleme, seda on ette valmistatud kakskümmend viis aastat. nii kaua on kulunud äh, selleks, et saavutataks mingisugune sotsiaalkaitsemäär FIE-de jaoks seega meil on kohustus äh, sõlmida kokkuleppeid, mis on kõigile vastuvõetavad. sest siin me räägime ju naiste töötingimustest. ma nõustun sellega, et kõik sektorid peaksid olema siin kaetud. proua Klaas rääkis sellest, kui, kui oluline on, et naistalunikud samuti siia selle õigusakti alla langeksid. ma nõustun, et kõik äh, naisfiied oleks äh,, langeksid selle õigusakti alla. ma tahaksin tänada proua Lullingut tema töö eest läbirääkimistel, kus ta sai avatult koostööd teha nii nõukogu kui komisjoniga ja ka teiste fraktsioonidega siin. ma olen vägagi teadlik, et ta võttis arvesse ka erinevaid äh, seisukohti, näiteks Prantsusmaa oma muudatusettepaneku viis osas nüüd see jah, see muudatusettepanek viis ja selle ümbersõnastamine, ma tahaksin proua Lullingut tänada selle eest. sama kehtib muudatusettepaneku üksteist kohta. ma sooviksin ka siin näha äh, täpsemaid lahendusi millega eemaldataks teatud piirangud füüsilisest ettevõtjatest, isikutest ettevõtjate tegevuses. mis võivad kaasa tuua erinevaid sissetulekumääru probleeme emapalgaga näiteks seega väga oluline on tõesti üle vaadata kõik erinevad meie liikmesriikide süsteemid ja leida õige kompromiss. niisiis, ma tahaksin tänada proua Lullingut ja ma toetan teid et, et ka läbirääkimiste lõppfaasis, suur tänu! suur tänu! ja nüüd äh, Euroopa Komisjon, härra Olsen. Thank you very much, chair, Mrs Estrela um,. I would like to just, I can, cannot stop my aitäh, proua esinaine. ma pean tunnistama, et ma jagan proua Figueiredo seisukohti selles osas, et tõesti proua Lulling selles komisjonis siin ja teie kõigi järjepidevus on olnud väga oluline julgustamaks komisjoni ja kutsumaks üles teisi institutsioone käsitlema seda teemat, mida me täna siin arutame. ilma temata ja teie komisjonita me täna loomulikult sel teemal siin ei räägiks. ma tahan väga selgelt öelda ka seda, et tegemist on omamoodi väikese imega, et me täna oleme siin, et meil on teine lugemine sest alles aasta aega tagasi me istusime koos nõukoguga ja arutasime seda seda teemat ja mingis mõttes me kohtasime sealtpoolt sellist vastupanu ja vastupanu mitte üksikasjade osas, vaid direktiivi kui niisuguse eksisteerimise osas üldse. finantskriisi keskmes me käsitlesime sotsiaalkindlustuse temaatikat ja liikmesriigid leidsid, et see meie lähenemine on vale, et see on täiesti vastuolus seadustega ja nii mõnigi suur ja väike liikmesriik oli äärmiselt vastu sellele, et me seda teemat üldse arutama hakkaksime. läbi meie tehtud töö, tänu Rootsi eesistujale, tänu parlamendi raportile õnnestus meil nõukogus see asi ikkagi läbi, äh, läbi suruda. tõsi, see kõik oleks võinud äh, veel paremini kuidagi korraldatud, aga hea, et me üldse midagi saavutasime komisjon kinnitas selle ettevõtmise heaks. see oli ka äärmiselt oluline, sest vastasel juhul oleks eeldanud ühehäälset otsust liikmesriikide poolt ja sellist ühehäälsust me ei oleks ju saavutanud. nii et seda kõike on väga oluline meeles pidada. ja veel kord, ma toetan proua Lullingu poolt öeldud, tegemist on väga keera-, keerulise teemavaldkonnaga. komisjon oleks nõukogu äh, opositsioonis äh, tahtnud loomulikult näha, et nõukogu oleks läinud kaugemale, aga olgem realistid, me ei saavuta kõike nende poolt. me jagame seega suuresti seda, mis on proua Lullingu muudatusettepanekutes kirjas, jagame seda, mis on raporti projektis kirjas. see on sellepärast, et need muudatused aitavad parandada raportit ma ei ole kindel, et kõik need muudatused nõukogus läbi lähevad, aga meie oleme nendega nõus, me saame aru, et need muudatused aitaksid äh, dokumenti paremaks muuta. nii et me toetame igati raporti projekti. ma tahaksin rõhutada mõningaid punkte nõukogu positsioonis ma olen suhteliselt kindel, et selles osas me saavutame ka olulist edu tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuenda aasta direktiivi ei olnud võimalik rakendada nii lihtsalt. üheks põhjuseks oligi sotsiaalkaitse tagamine abikaasadele. ja siinkohal tekkis küsimus sellest, et kui tegemist oleks sellise kaudse kaitse tagamisega, näiteks et abikaasa oleks kuidagi oma oma vastavalt teise abikaasa kaudu kaitstud, siis sellega ei oleks kaasnenud mingeid kohustusi liikmesriikidele. aga see on nüüd välja jäetud ja see on tegelikult väga oluline punkt, sest et ainult sel moel oli võimalik direktiivi ellu rakendada, seda sellepärast, et äh, reeglina alati on tegemist sellise kaudse kaitsemehhanismiga. aga kui me vaatame, mis meil, meie ees praegu on olemas, siis meil on olemas otsene õigus, mis on antud abikaasale. see on abikaasa eraldiseisev otsene õigus mis puudutab äh, rasedus- ja sünnituspuhkust, äh, siis äh, sellest on juba räägitud. ilmselt ei ole siinkohal mõtet väga leida seoseid üheksakümne teise aasta direktiiviga, ei ole mõtet siin viidata sellele, et on, tähendab, me liigume nullist nädalast neljateistkümnele nädalale ja see on ikka väga suur samm edasi. seda eriti praeguses olukorras, kus kõik sotsiaalkaitsesüsteemid on tõsise surve all ja nüüd veel üks märkus minu poolt. kindlasti proua Luling hiljem selgitab seda paremini, kui mina sellega hakkama saan, aga proua Thompson rääkis kohustuslikust puhkuseperioodist ja proua Figueiredo viitas sellele seosele üheksakümne teise ja kaheksakümne kuuenda aasta direktiivi vahel ma arvan, et see on oluline, seda ennekõike sellepärast, et me nüüd räägime ka teistest kategooriatest, mitte ainult nendest isikutest, kes tegutsevad põllumajandussektoris. aga oluline on vaadata, mida see praktikas kaasa toob, kui me tegutseme väga, järgime väga neid eelmisi direktiive. näiteks kui me vaatame FIE-na tegutsevat naisarsti siis äh, kui me seda üheksakümmend kaks, kaheksakümmend viis direktiivi rakendaksime, oleks talle ju kohustuslikus korras äh, rasedus- ja sünnituspuhkus ette nähtud. ja ma võiksin julgelt öelda, et selle kohustusliku puhkuseperioodi jooksul FIE-na tegutsev arst isegi ilmselt ei kontrolli oma e-kirju. ja kuna ta on tavatöötajast erinevas olukorras, siis ta võib mitmest kliendist ilma jääda. seda sellepärast, et tal lihtsalt ei ole võimalik selle kohustusliku puhkuseperioodi jooksul oma tööasjadega tegeleda. nii et oluline on vaadata, millised on need, need tagajärjed tegelikkuses. me peame vaatama konkreetset olukorda, sest tegelikult olukord üheksakümmend kaks kaheksakümne viiest on siinkohal erinev ja kui nõukogu pakub välja selle muudatuse, et me liigume nullilt nädalalt neljateistkümnele nädalale, siis minu meelest see on päris suur edusamm ja me peame nüüd üritama selle kuidagi ka dokumenti, seadusandliku dokumenti kirja saada, et seda oleks võimalik edasi ellu rakendada. ja järgmised märkused minu poolt nimelt me üritame tõesti seda võrdõiguslikkuse organi tegevust kuidagi paika panna. üritame saavutada ka seda, et erinevad assotsiatsioonid saavad osaleda kohtumenetluses FIE-de ja nende abikaasade nimel üritame paika panna konkreetsed reeglid kompensatsiooni erinevate hüvitiste kohta ja tahame ka konkreetset artiklit sellise positiivse tegevuse kohta, mis võiks aidata edendada ettevõtlust naiste hulgas, sest et selline ettevõtlus ja naiste kaasamine ettevõtlusesse loomulikult on praegu suureks väljakutseks, vaadates meie praegust demograafilist kriisi ja me peame hõlmama nii naisi kui ka loomulikult mehi ettevõtlusesse, sest need näitajad on praegu väga kehvad rohkem ma teie aega praegu ei kulutaks, toetan igati raporti projekti. aitäh, proua esinaine! E para encerrar este eh, interessante e muito. suur tänu, härra Olson ning selle huvitava ja kasuliku arutelu lõpetuseks annan taas sõna proua Lulling. suur tänu, proua eesistuja tahaksin tänada kõiki teid, kes osalesid äh, selles arutelus. proua Krista Klaas ütles väga palju olulisi asju, mul ei ole midagi teha lisada. nüüd, mis puudutab proua Tomsoni seisukohti, siis nõukogu on praegusel hetkel täielikult vastu võtnud meie muudatusettepaneku, see on tähendab, nõukogu soovis, et sisse jääks põllumajanduses töötajad, aga ta ei saanud, talle lihtsalt anti valeinfot, sest meie tegelikult ju ütleme, et uus seadus peaks parandama nii öö, FIE-dest naiste kui ka FIE-de abikaasade olukorda ja kuna me siin mitte mingisuguseid sektoreid ei täpsusta, siis see tähendab seda, et kõik sektorid on kaetud näiteks äh, minu koduriigis on väga palju arste, kes on FIE-d sa, ja samuti näiteks arstide assistendid, äh, arstikabineti sekretärid ja nii edasi. ühesõnaga, nüüd on kõik FIE-d kaetud, ei ole enam mitte ühtegi FIE-d mitte ühegi sektoris, kes jääks selle kes jääks sellest rakendusalast välja. nüüd, mis puudutab mak-, maksude mahaarvamist sotsiaalkaitselt ja hüvitistelt. loomulikult, kui te saate mingisuguseid summasid ja hüvitisi, siis on tarvis ka sellelt makse maksta. siin me pakkusime välja muudatusettepanekutega me pakkusime välja, kuidas see maksude mahaarvamine peaks käima, kuid nõukogu ei olnud meiega nõus, aga maksude mahaarvamise küsimus on tavaliselt liikmesriigi pädevuses, nii et liikmesriik ise otsustab, kuidas ta käsitleb sotsiaalhüvitistelt maksude mahaarvamist, mõnedes sektorites käib see ühtemoodi, mõnes, mõnedes sekt-, direktoritest teinud, igatahes puudutab see kõiki FIE-sid ja samuti FIE-de abikaasasid või partnereid, aga selge on see, et hü-, et sotsiaalhüvitid, sotsiaalsetelt hüvitistelt arvestatakse maksud maha täpselt samamoodi nagu palgas, palgalt. nüüd kohustuslik kevapuhkuseperiood, ma olen igati nõus, mida ütles, sellega, mida ütles komisjoni esindaja, ei ole võimalik sundida peale kohustuslikku puhkust. sõltumatu eraettevõtja, temal ei saa sellist perioodi peale suruda, sellepärast et FIE peab saama ise otsustada, kui pikalt ta soovib puhkusel olla ja väga raske on öelda arstile, et mingisuguse ajavahemiku vältel ei ole arst, arstil lubatud patsiente konsulteerida, ma usun, et ka nõukogu on täiesti, täiesti kursis selle probleemiga, nii et me seda kohustust ei hakka siin arutama, sest et seda parlament isegi ei taotlenud. nüüd asutus mis sellega tegeleb, see on seesama asutus, mis tegeleb erinevate raviküsimustega. tahaksin tänada proua Figureidat. tõesti on tõsi, viia, viimase paarikümne aasta jooksul oleme me püüdnud komisjoni panna kaheksakümne kuuenda aasta direktiivi muut-, muutma, nii et nüüd komisjon võiks rõõmustada, et järgmise paarikümne aasta jooksul ma ei kavatse neid enam ahistada selle direktiiviga ja on väga kena, et me nüüd selle ahistamise lõpuks lõpetame. ma muidugi ei tea täpselt, võib-olla viie või kümne aasta pärast võtan kätte ja ahistan teid jälle natuke. aga ma arvan, et kui me nüüd saavutame selle, mida me siin saavutada tahame, on olukord lahendatud. niisiis tahaksin veel ükskord öelda, et see direktiiv peab hõlmama kõiki igas sektoris töötavaid FIE-sid, sellega on nõukogu nõus ja kõikides liikmesriik, li, liikmesriikides peavad FIE-d saama, täpselt sa, peab nii FIE-dele kui nende abikaasadele ja elukaaslastele laienema sotsiaalkaitsesüsteem äh,. hästi erinevates liikmesriikides on tõesti erinevad sotsiaalkaitsesüsteemid ning see direktiiv läheb üsna kaugele komisjon muidugi nimetab praeguseks saavutatud juba väikeseks imeks. ma tean küll, mis nõukogus aruteludel juhtus, ma oleksin tahtnud näha veel natuke rohkemat kui väikest ime, aga väga hea, et me oleme sellegagi hakkama saanud sest et oli terve hulk nõukogu, nõukogus oli terve hulk inimesi, kes ei soovinud mingisugust seisukohta võtta, kuna meil praegusel hetkel on ju finantskriis ning ma arvan, et nüüd ma tahaksingi lõpetada selle direktiiviga ja loodan, et see läheb teisel lugemisel läbi koos nende muudatusettepanekutega, mis me oleme esitanud. ma olen üsna veendunud, et me saame sellega hakkama. emaduse küsimuses ütles proua Figureido, et tema jääb teisele seisukohale, aga selle direktiivi kontekstis me ei saa tuua sisse niisuguseid küsimusi, mida üks või teine olemasolev ja kehtiv direktiiv ei võimalda, nii et me tegime algust minnes nullilt nädalalt neljateistkümnele nädalale ja väga selgelt on öeldud, et kui muutub töötajate emapuhkuse pikkus, siis muudab komisjon ka seda direktiivi vastavalt. praeguses olukorras me kaugemale minna ei saa. me ei saa nõuda praegu niisuguseid asju, mida muud direktiivid veel ei käsitle. niisiis, see tekst, mille mina välja pakun, on juba üsna kaugele äh, minev ja ma loodan, et ma suudan nõukogu selle vajalikkuses veenda. mis puudutab kohustust, siis ma oleksin sellega pisut kaugemale läinud. kuid vähemalt on nüüd meil kõik FIE-d kaetud, mis on ka oluline. proua Maureen, ma tahan teid tänada, minul kahjuks ei olnud võimalik kahte väikest tüdrukut kaasa võtta ma oleksin muidugi võinud tuua mingisugused lapselapsed, ma pean selle peale edaspidi mõtlema, proua Maureen. nüüd muudatusettepanekud viisteist ja üksteist leidsime niisuguse sõnastuse, mis, mis on kooskõlas Prantsuse, prantslaste soovidega ning meil lõppkokkuvõttes jääb ainult loota, et me leiame lõplikult teksti, millega kõik on nõus. soovin tänada ka komisjoni esindajat. minu kahekümneaastane komisjoni ahistamine on lõpuks end ära tasunud. tükk aega oli see tõesti väga keeruline aga siin ei ole küll tegu seksuaalse ahistamisega, ma ahistan neid intellektuaalselt. küll aga ma olen komisjonile lubanud, et järgmise paarikümne aasta jooksul ma neid enam ahistama ei hakka, aga võib-olla mul saab olema järeltulija, olgu see siis mees või naissoost järeltulija, kes võib-olla minu eest seda teeb, aga igal juhul tänan ma komisjoni selle direktiivi ettepanekuga väljatulemise eest ning samuti tänan ma komisjoni panuse eest selle väikese ime saavutamisse nõukogus ning see väikese ime saavutamine ongi meid toonud siia, kus me praegu oleme, sellele hoolimata erinevatest tingimustest, mis meie ümber on toimunud, loomulikult me peame veel läbirääkimisi pidama, enne kui me jõuame lõpuks teisele lugemisele. suur tänu, proua Lulling. ja muidugi me loodame, et me suudame edukalt selle küsimusega lõpule minna, nii et teie väga pikk kampaania, proua Lulling, saab lõpuks eduka lõpu ning see tuleb kasuks kõikidele FIE-dest meestele ja naistele. nüüd päevakord. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksas aprill kell viis pärastlõunat hääletus meie komisjonis toimub kolmandal ja neljandal mail ning hääletus täiskogul toimub mais Strasbourgi sessioonil. niisiis, sellega oleme me päevakorrapunkti number viis lõpetanud ja läheme edasi päevakorrapunkti juurde number kuus. Sobre a avaliação dos resultados do roteiro para a igualdade entre mulheres e homens. Päevakorrapunkt kuus siis naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste tulemuste hindamine ja soovitused tulevikuks. proua Figureidu raport. palun, raportöör. suur tänu, proua esinaine. tegemist on meie teise aruteluga selle raporti projekti asjus millega hinnatakse siis kahe tuhande kuuenda, kümnenda aasta juhiste tulemusi ja üritatakse välja tulla ka soovitustega tulevikuks. rahvaparteil oli vastuväiteid minu poolt koostatud dokumendile ja pärast kohtumist variraportööridega kus olid esindatud siis erinevad fraktsioonid, saavutasime me teatud edusamme. minu eesmärk on saavutada võimalikult ulatuslik konsensus selle raporti asjus nii et me suudaksime sisuliselt ka panustada tulevases, tulevasse võrdsuse strateegiasse. mis äh, järgneb siis komisjoni praegusele ettepanekule. proua Reding teatas, et ta tuleb välja selle uue ettepanekuga septembris ja loodetavasti panustab ka meie raport äh, proua Redingu uutes, USA, USA algatusse. oluline on, et me jõuaksime parlamendis suures, suurele konsensusele ja et see ka järgmisel täiskogu istungil suure enamusega vastu võetaks. ma olen seega siin raportis, projektis arvesse võtnud tervet rida saadikute poolt öeldut, mitmed saadikud on teinud ka oma muudatusettepanekuid raportile. nagu te teate, siis raporti pikkus on piiratud ja ma eelmise arutelu jooksul juba märkisin ära, et ma kõiki oma mõtteid siia sisse kirjutada ei saanudki. igatahes on seitse muudatusettepanekut tehtud ja ma olen ka oma raporti projekti mõneti muutnud. ma arvan, et need muutused võimaldavad meil ka see ulatuslik konsensus saavutada. seega üheksa muudatusettepanekut on kaheksandast, kaheksas ja üheksas on minu enda omad Need puudutavad lõikeid üksteist ja seitseteist. ülejäänud muudatusettepanekud puudutavad uusi punkte, mis siia raportisse tuleks sisse kirjutada näiteks muudatused kaks, kolm, neli, viis, kuus ja seitse. Need muudatused puudutavad kahe tuhande kuuenda kuni kümnenda aasta teekaardi hinnangut märgid, seal märgitakse ära, et teekaardis on kirjas kuus peamist punkti, tööhõive, majandus, palgad ja nii edasi. Need muudatusettepanekud märgivad ära, et on saavutatud teatud edu, aga progress on olnud üsnagi piiratud. seega tuleb Äh, üt-, ütlema siin, et me peaksime tulema välja uute ettepanekutega, võitlemaks ebavõrdsuse vastu tööturul, vähendamaks ka palgalõhesid ja nii edasi. siis muudatusettepanek kolm, siin räägitakse era- ja tööelu ühildamisest samuti räägib see muudatusettepanek siin emadus- ja isaduspuhkusest ja nii edasi. märgitakse siin ka ära, et on veel vaja astuda edasisi samme. nüüd muudatusettepanek neli. siin viidatakse jätkuvale diskrimineerimisele mis puudutab naiste esindatust majanduselus, otsuste vastuvõtmise protsessis ja poliitikas. muudatusettepanek viis, siin räägitakse Daphne kolm programmist, ilmselgelt on see programm väga oluline. ja siin öeldakse, et on tarvis kasutusele võtta edasisi meetmeid juurimaks välja soopõhine vägivald. nüüd muudatusettepanek kuus. siin ma, räägitakse sellest, et sooline võrdõiguslikkus peaks olema lahutamatu osa ka haridus- ja koolitusprogrammidest, et see ebavõrdsus meie ühiskondadest kaoks. siin öeldakse ka jällegi, et, et nii mõndagi on veel vaja ära teha me ütleme siin ka, et jah, tuleb tulla välja ka uute algatustega siin. nüüd muudatusettepanek seitse, kus me räägime komisjoni pühendumusest äh, aastatuhande arengu deklaratsiooni põhimõtete täitmisele ja räägime siin ka Pekingi tegevuskavast. siin raportis tegeldakse nende teemadega veel ka hiljem. nagu ma ütlesin, muudat-, muudatusettepanekud kaheksa ja üheksa on minu enda omad ja need muudaksid raporti algset teksti. muudatusettepanekus kaheksa võtan ma välja viited kaheteistkümnele valdkonnale, mida see teekaart kattis. sest eelmises kuues muudatusettepanekus äh, on neid äh, valdkondi juba ära mainitud, nagu näiteks naised ja vaesus, haridus ja koolitus ja nii edasi ja nii edasi. ja ma nõustun ka sellega, et jah, teekaardis räägitakse ka nendest punktidest juba. siis muudatusettepanek number üheksa siin räägitakse seksuaal- ja reproduktiivõigustest. ma räägin siin nendest üldisemalt ja viitan eelmistele parlamendi resolutsioonidele, ma ei arva, et siin lõikes seitseteist oleks vaja üle korrata kõik, mis on juba kirjas eelmise veebruari parlamendi resolutsioonis. selline on siis minu raporti viimane versioon ja ma tutvustasin teile ka esitatud muudatusettepanekuid. läbi nende muudatusettepanekute on meil minu arvates nüüd võimalik ette valmistada edasine arutelu. kui keegi soovib esitada veel muudatusettepanekuid, siis teil on selleks veel aega kuni üheksanda kuupäevani. seega kõik edasised muudatusettepanekud on teretulnud. sellele raportile on nüüd paika pandud uus ajakava, milles leppisid kokku variraportöörid. suur tänu! suur tänu, alustame nüüd aruteluga selle raporti projekti üle. kõigepealt proua Koomes. jällegi portugali keeles suur tänu, proua esinaine. suur tänu ka meie komisjonile, et siia on kutsutud ka mitmeid eksperte eriti meeldiv on, et siia on kutsutud ka kaitseküsimuste allkomisjoni liikmed. ma tahaksin tänada proua Figureidut selle töö eest, ma tervitan mõningaid muutusi, mida ta on raportisse endasse sisse viinud, samuti tahaksin ma teda tänada selle eest, et ta nõustus juba esitatud muudatusettepanekutega, mida ta juba ka tutvustas minu arvates on see raport ajakohane, see panustab kindlasti sisuliselt komisjoni ettevalmistatavasse algatusse ja loodetavasti aitab see välja töötada üld, üleüldist strateegiat soolise võrdõiguslikkuse ja naisõiguste alal. samuti nõustun ma täiesti proua Figureidu ettepanekutega, mis puudutavad näiteks iga-aastaseid kahepoolseid kohtumisi ja ka seda, et tuleks korraldada Euroopa institutsioonide poolt äh, suur konverents soolise võrdõiguslikkuse küsimustes. nüüd need soomõõdikud minu arvates on oluline sellised mõõdikud paika panna, seeläbi saab ka jälgida, milline on naiste olukord. kui ma, kui ma nüüd mõtlen enda kogemuste üle julgeoleku ja kaitse valdkonnas, siis võib-olla ma ennem tähtaja kukkumist esitan ise ka veel paar muudatusettepanekut punktis seitse räägime me siin vastavate komisjoni ja nõukogu peadirektoraatide tööst soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, kui lõpuks on tööle hakanud meie välisteenistus. ma arvan, et see küsimus peaks olema oluline osa meie välisteenistuse tegevusest, nad ei tohiks soolist võrdõiguslikkust unustada. ja minu arvates oleks mõttekas seda ka siin raportis rõhutada. asi on selles, et me peame tagama, et Euroopa Liidu välisteenistuses oleks ka naised äh, soliidselt esindatud. ja et äh, võrdõiguslikkuse küsimused mängiks olulist rolli ka välisteenistuse tegevuses. kahe tuhande seitsmendal aastal oma raportis järeldasime me, et äh, võib täheldada absurdset, absurdselt ebaproportsionaalselt väikset äh, naiste esindatust komisjoni enda otsuste tegemisprotsessis ja praeguseks ei ole suurt midagi muutunud. niisiis arvan ma, et siin peame me tegema edasisi jõupingutusi, saavutamaks ka institutsioonide sees äh, suuremat võrdsust. kui nüüd vaadata järgmisi muudatusettepanekuid kaheksa ja üheksa, lõikeid üksteist ja kaksteist siin raportis siis siin me ütleme selgelt, et me peame astuma praktilisi samme, saavutamaks sooline võrdõiguslikkus ja ja sooline võrdõiguslikkus peab ole, olema kaasatud ka meie välispoliitikasse. samuti viidatakse siin veel kord aastatuhande eesmärkidele. meil on tarvis siin viidata poliitikatele, mis aitavad naisi rohkem kaasata. loomulikult saame me siin parlamendiski välja tulla uute algatustega selles valdkonnas, aga ma arvan, et me peame selle siia raportisse ka selgelt kirja panema. samuti öö, uus kaitse- ja julgeolekupoliitika uue aluslepingu kohaselt öö, peaks äh, võrdõiguslikkust silmas pidama. me peame siin selgelt ütlema, et võetaks piisavalt arvesse ka naiste arvamusi, kui pannakse paika välis- ja julgeolekupoliitikat Euroopa Liidus. samuti peame me ütlema, et liikmesriigid peaks äh, rake-, ellu rakendama ÜRO resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis. see resolutsioon puudutab äh, konflikti lahendusi ja äh, rahumissioone ja si-, me peame ütlema, et jällegi, et naisedki peaks olema sellesse töösse täielikult kaasatud. Äh, suur tänu jällegi raportöörile, proua Tomson nüüd uh,. Shadow... kahjuks äh, proua Kurmai ei saa täna siin olla, sellepärast et ta on väga nõutud kusagil mujal, nii nagu ka üks teine meie kolleeg eelnevalt. nii et lubasin omalt poolt tema sõnavõttu ise ette kanda. see on järgmine. lugupeetud kolleegid, tingituna minu tööülesannetes mujal ei saa ma täna viibida teiega arutamaks seda olulist raportit. mul on äärmiselt hea meel, et me oleme jõudmas väga-väga lähedal kompromissile, vähemalt võrreldes kahe nädala taguse ajaga. ma tahaksin tänada proua Figueiredot, et ta on olnud nii koostööaltis ma leian, et need uued üheksa muudatusettepanekut kajastavad tõsiseid jõupingutusi ja on märk sellest, mida me oleme saavutanud seoses suunistega kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kümme. siiski, ma tahaksin teie tähelepanu juhtida veel mõningatele punktidele lühidalt tutvustaksin siinkohal ka oma eelmisi muudatusettepanekuid. esiteks ma tahaksin, et me peaksime, oleksime otsekohesemad ressursside määramise osas. kui me tahame konkreetset tegevust ja konkreetset poliitikat, nii nagu komisjon minu teada ka seda tahab, siis me vajame selleks kõigeks ressursse. uued juhised või uued suunised peavad olema tagatud vastavate vahenditega me peame kutsuma üles komisjoni kasutama soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise meetodeid. samuti peaksime kutsuma üles liikmesriike analüüsima olemasolevaid programme ja erinevaid strateegiaid ja seda naiste vaatepunktist. lisaks diskrimineerimine, me teame, et miljonid naised ka Euroopas kannatavad diskrimineerimise käes. lisaks on mul plaanis esitada veel mõned muudatusettepanekud, mida ma soovin, et komisjon omalt poolt kaaluks. esimene muudatusettepanek puudutab pensionilõhet, see on seotud mingil määral pank-, palkade lõhega ja teiseks naiste õiguste harta teema. president Barroso ja volinik Reding on juba vastava dokumendi projekti koostanud ma leian, et komisjon peaks rõhuma sellele, et ta saaks osaleda vastavates aruteludes. aitäh! suur tänu, proua Tomson! ja nüüd palun proua Naguševa. suur tänu, proua Naguševa! ka mina tänan proua Figueredat selle raporti eest loomulikult on eesmärgiks tagada võrdõiguslikkus meeste ja naiste vahel. ma toetan seda lähenemist igati. samas tundub, et mõningaid aspekte võiks veelgi enam rõhutada. ma olen sellele ka viidanud oma muudatusettepanekutes. ma teen lühidalt. viitaksin kolmele konkreetsele punktile esiteks Euroopa Liidu institutsioonid, kelle eesmärgiks peaks olema võrdõiguslikkuse tagamine meeste ja naiste vahel, nende tegevus oleks palju tõhusam siis, kui nende välja töötatud äh, sellised indikaatorid oleksid ajakohastatud, kui neid kogu aeg kohendatakse vastavalt äh, tingimuste muutumisele. ainult sel moel on võimalik saavutada eesmärke nüüd on asjad juba jõudnud komisjoni peadirektoraati. samuti on kaasatud avalikud institutsioonid, eraõiguslikud asutused, kes teevad omavahel koostööd. väga oluline on, et meil oleksid paigas sellised koordineeritud mehhanismid. ja loomulikult tuleb saavutada kõik keskpikad ja pikad perspektiivid ja iga-aastaselt vaadata üle, mida siis on saavutatud ja mis on veel tarvis teha me tahame ühest küljest võidelda stereotüüpidega ja teisest küljest edendada parimaid tavasid. ma leian, et me peaksime toetama igati teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Euroopa institutsioonid peaksid tegevad olema ka kohalikul tasandil, kodanikuühiskonna tasandil. sel moel on meil võimalik saavutada integreeritud lähenemine. me siinkohal veel kord avaldan tunnustust raportöörile, et tal on omalt poolt väga selge nägemus kõikide nende küsimuste osas olemas. suur tänu ja nüüd palun proua Garcia Perez. aitäh, ma teen lühidalt, proua esinaine. ka minu poolt palju-palju tänu proua Figueredole selle raporti eest. minu märkus on mõneti üldisemat laadi teatud puhkudel antakse mõista, et näiteks äh, naistekomisjonis või, või mujal töörühmades kusagil pidevalt korratakse asju üle, pidevalt äh, räägitakse sellest samast võrdõiguslikkusest. ja ma leian, et me peame tegelikult jätkuvalt käsitlema neid teemasid, vaatamata sellele, et meil on oht äh, teinekord korrata seda, mida me oleme juba varasemalt korduvalt öelnud siin on loomulikult mõned asjad äh, jäänud äh, kahe silma vahele, ei tea, kas tahtlikult või mittetahtlikult. eriti kui me vaatame Euroopa Liidu strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend ja soolist võrdõiguslikkust selle raames, väga oluline oleks, et meil oleksid paigas selgelt mõistetavad eesmärgid, kuidas hõlmata naisi tööturul, kuidas võidelda palgalõhe vastu me peaksime kasutama ära selle võimaluse, mida see raport meile annab ja käsitlema neid samu teemasid, mille osas me oleme ka varem arutelusid pidanud, aga mida tuleb jätkuvalt läbi arutada. näiteks äh, sooline äh, vägivald, see on kindlasti osaks äh, kogukonna tasandi poliitikast. ja sellise vägivalla vastu tuleb võidelda, sellele peavad panustama institutsioonid, me peame seda kõike jätkama, me peame jätkama äh, Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks. selge see, et selles strateegias peaks ka olema selline äh, sooline aspekt, äh, mis, äh, nagu ma ütlesin, peaks tegelema palgalõhe lahe, küsimuse lahendamisega, mis peaks aitama naisi paremini kaasata tööturule nii et äh, need eesmärgid peaksid olema sellised, mis kutsuvad Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles leidma vajalikud meetmed selleks, et saavutada võrdõiguslikkus. E, suur tänu, proua Garcia Perez. ja nüüd pra-, palun, proua Edith Bauer. aitäh, proua esinaine mina tahaksin käsitleda seda teemat veidi teise nurga alt. proua Figueiredo on üks kõige kohusetundlikumaid Euroopa Parlamendi saadikuid üldse. ta pidevalt töötab mitme raporti korral samaaegselt. tööhõivekomisjonis on tal ju oma raport ja teinekord mulle tundub, et me jätame kasutamata võimalused see raport tundub olevat üks nendest kasutamata jäetud võimalustest. me üritame lihtsalt kiiresti-kiiresti edasi joosta, selle asemel, et korraks peatuda ja vaadata, et mis meil on olemas, mis, mis toimib tegelikkuses ja mis ei toimi. see raport annab suurepärase võimaluse veidikeseks järelemõtlemiseks jah, me peaksime vaatama, kuidas kahe tuhande kuuenda kuni kahe tuhande kümnenda aasta juhised on toiminud, millises valdkonnas on äh, kõik olnud edukas, millises valdkonnas on olnud vajakajäämisi. ma saan aru, et äh, nii mõnigi siin on kannatamatu, aga eks me kõik äh, tahame pigem vaadata tulevikku, liikuda edasi, mitte kogu aeg vaadata, mida me minevikus oleme saavutanud aga kui me ei mõtle selle peale, mis toimib tegelikkuses ja mis ei toimi ja kui me ei keskendu sellele, mis on tõhus ja mis mitte, ja kui me ei tegele sellega, kus on võrdõiguslikkus paremini tagatud ja kus on erinevused hoopis suurenenud, siis me ei saavuta ka oma eesmärke. seega mulle tundub, et me oleme liialt kiirustanud, üritanud asjadest ette rutata muudatusettepanekud mingil määral aitavad küll tasakaalu taust, taastada. sellegipoolest ma leian, et raport ei peaks käsitlema mitte ainult seda, mida me tahame tulevikus saavutada. raport ei peaks endas kätkema ainult eesmärke. selle asemel peaks raport keskenduma sellele, mis olid, millised olid need meetodid, mis toimisid ja millised olid need mehhanismid, mis näiteks äh, toona ei toiminud ja millised olid siis need tõhusad tegurid, teekaardi või juhiste ajal ja mis olid need, mis absoluutselt ei toiminud. Need on teemad, millele tuleks keskenduda. ma arvan ka, et oleks võinud kuus prioriteeti eraldi läbi analüüsida, vaadata, mis on siis tegelikkuses realiseerinud, realiseerunud, mis ei ole, mis oli tõhus, mis mitte kui nüüd võtta arvesse seda, et äh, muidu ma valin väga hoolikalt praegu sõnu, et tegemist on ühe sellise tähelepanu keskpunktis oleva teemakäsitlusega ja raport peaks keskenduma ka sellele, mis, mis peaks tegelikkuses toimuma. ma tunnistan, et mul on siinkohal raskusi enda väljendamisega, aga ma tahan öelda seda, et mulle tundub, et äh, mõningad sellised alustalad on raportist puudu. et raport räägib sellest, mida tuleks tulevikus teha. aga võib-olla see pole päris see. minu meelest kuus muudatusettepanekut ei suuda täielikult tasakaalu siiski taastada. ja ma ei ja meile kõigile meeldib, nagu ma ütlesin, vaadata tulevikku. me teame seda, et meeste ja naiste palgalõhe on suur, me teame, et see on pidevalt kogu aeg olemas olnud, aga peame vaatama, millised meetmed sellevastases võitluses on tõhusad ja millised mitte. ja milliseid reaktsioone võib üks või teine meede kaasa tuua. mulle tundub, et selles raportis puudub selline pilgu tagasiheitmise võimalus. et ei ole keskendutud sellele, mis siis tuginedes kogemustele tegelikkuses toimib ja mis mitte ma olen juba palunud selles mõttes ka raportit ümber sõnastada. seda selleks, et raport ei oleks järjekordne käest lastud võimalus, aitäh suur tänu, proua Bauer. ja nüüd proua Oviir. tänan, proua president. ma tahaks jätkata proua Baueri kõnet, aga enne veel tänada proua Figureidot tehtud töö eest, sest ta on siia raportisse kirja pannud oma südame, mis vaatab tuleviku poole. aga mulle tundub, et võrdõiguslikkuse poliitika vajab uut hoogu. aastate jooksul on palju õigeid mõtteid paberile kirja pandud. ega need mõtted mis siingi on vägivald palk me sellest oleme ju rääkinud paar kolmkümmend aastat nüüd juba aga meeste maailmas meeste keskses maailmas puudub poliitiline tahe neid ellu viia ja mida vähem neid on ellu viidud aga seda näitab ju statistika palgalõhe mitte ei vahene vaid suureneb ja viimane analüüs oli 2007. aasta kui meil olid kuldsed aastad oli ta juba 17 eelmise 14 asemel nii et peale 2009 millal uus analüüs tehakse on ta kindlasti veel suurenenud ja naiste kasuks eh, kahjuks mulle tundub et me peame muutma lähenemisnurka ja seisma selle eest et meie poolt vastu võetud strateegiad ja muud otsustused ka ellu rakendataks. väga palju õiget paberit on kirjutatud kuid samas ei ole komisjon kellel oleks võimalust midagi ette võtta ükshaaval süvenenud sellesse miks ühes või lii, teises liikmesriigis kas on naist, naistevastase vägivalla äh, vastu äh, vähe tehtud või palgalõhede vastu äh, võitlemisel vähe tehtud või on vastavatel ametikohtadel naiste esindatus liiga väike sest nii ta ju on. nii et ma tõstaksin üles küsimuse koordinatsioonimeetodi rakendamisest euroopa liidu tasemel. on selge et see meetod pole vajalikult toiminud me vajaksime midagi muud uudsemat hoogsamat toimivamat ja teiseks kõik mõtted raportites ja muudes dokumentides on ju õiged kuid üks mis nendes dokumentides puudub on jõustamismehhanismid ja järelevalve ilma selleta ei hakka need asjad veel lähimate kümnendite jooksul andma meile soovitud tagajärge. ja lõppkokkuvõttes ühiskonna teadvusele ei ole mitte midagi kahjulikumat kui see, et üks õigusnorm ei ole tagatud. aitäh! Muito obrigada, senhora Ovir suur tänu, proua Oviir. ja nüüd proua Rekevitšut. suur tänu. ma sooviksin õnnitleda raportöör Figureidot sest selleks, et teada, mida tuleb teha tulevikus, tuleb analüüsida minevikku. aga meil ei ole selleks analüüsiks kahjuks piisavalt aega. me ei ole suutnud ellu rakendada eelnevaid suuniseid meeste ja naiste vahelise võrdsuse valdkonnas me peame uurima, kes on siin süüdi. me võime öelda, et ka majandusolukord on oma rolli mänginud ja teatud liikmesriikides on vaesus suurenenud, mitte vähenenud. seega nüüd peame me mõtlema selle peale, kas avatud koordineerimismeetod äh, on mm, sobilik äh, vahend vaesusevastaseks võitluseks. võib-olla peaksime me vastu võtma direktiivi miinimumsotsiaalstandardite asjus. minu arvates saab ainult selline direktiiv meil aidata kaasa vaesusevastasele võitlusele liikmesriikides. muuseas, naised on vaesuse all kannatanud rohkem, eriti praeguse majanduskriisi ajal nüüd see palgalõhe. sellest äh, küsimusest oleme me rääkinud juba aastaid. mulle tundub, et meil on puudu äh, tahtest äh, komisjonilt nõuda palgapoliitika suunamuutust. kui meil ei ole palgataseme alast direktiivi, ei suuda me olukorda muuta sa-, sama puudutab see, seda, et me peame arvesse võtma liikmesriikide parimaid kogemusi. naiste kaubandus suureneb samuti ja ka selles valdkonnas peame me äh, vastu võtma tõhusamaid meetmeid. lõppkokkuvõttes tahaksin ma õnnitleda veel kord raportööri Äh, aga me peame igal juhul vastu võtma lõpuks ometi otsuse ja minema edasi. suur tänu. suur tänu, proua Blinkevitš-Jute. ja nüüd palun komisjoni esindaja. Teil on suur tänu, proua, proua esinaine, ma kõigepealt kasutan juhust õnnitlemaks proua Figureidot selle raporti eest, mis oli tõesti väga huvitav. ma tahaks teile väga lühidalt meenutada seda, et uus võrdõiguslikkuse strateegia tuli kõne alla vahetult pärast vastava harta vastuvõtmist ning see strat-, strateegia pöörab tähelepanu just nendele kohustustele, mis komisjon on endale võtnud oma praeguse mandaadi ajaks, nii et me praegu käsitleme vahemikku aastatest kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist. strateegia võetakse vastu hiljemalt septembris ning selles uues strateegias me pakume välja need põhimõtted, mis esitati ka naiste õiguste hartas ning mis on seotud nende, just nimelt nende samade põhimõtetega, mis esitati meile täna nendes raportites. meie strateegia hõlmab mitmeid strateegiaid, mitmeid valdkondi, me pöörame tähelepanu halduse parandamisele, edendamaks meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust ning selles kontekstis soovin teile meenutada, et komisjon soovib tugevdada dialoogi nii liikmesriikide kui, kui Euroopa Parlamendiga. see on ju igati kooskõlas proua Figure, Figureidu raportis sisalduvaga komisjon annab, innustab ka kõikvõimalikke algatusi, mida tehakse eesmärgiga meie strateegiates välja toodud põhimõtteid järgida ning me väga huviga vaatame, missugu, mida teeb parlament ja missuguseid algatusi a, esitatakse selle uue strateegia ra raames. ma ei hakka neid kõiki punkte käsitlema üksikasjalikult, mis tekitasid üldse meil selle uue strateegia vajaduse, nii et ma annan teile, nii et see on praegu kõik suur, suur tänu, proua Finn ja nüüd annan ma sõna taas proua Figureidule, meie raportöör. suur tänu, proua esinaine ma tahaksin tänada kõiki, kes kõnelesid ja samuti tahan tänada kõiki, kes aitasid mul selle raporti kallal töötada, eelkõige meie komisjoni sekretäriaati. suur tänu kõigile tehtud töö eest ja suur tänu nende ettepanekute eest, mis te esitasite. palun esitage omad täiendavad muudatusettepanekud, kui teil neid veel on, palun esitage need üheksanda aprilli keskpäevaks. üheksanda aprilli keskpäev on täiendavate muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nii et kui teil on veel muudatusettepanekuid, mida te peate vajalikuks esitada, siis palun esitage, siis me saame nad kokku panna kõikide nende ettepanekutega, mis me oleme juba saanud muidugi ma võtan arvesse neid üheksat muudatusettepanekut, mis juba on tehtud ja samuti neid uusi muudatusettepanekuid, mis loodetavasti liikmetelt tulevad, siis me saame seda teemavaldkonda võimalikult põhjalikult hõlmata. ma tahan hõlmata oma raportis kõiki neid küsimusi, mida me täna siin käsitlesime ja mõnedes küsimustes soovin minna rohkem sügavuti, võttes arvesse taas kõike meie arutelus sisalduvat ning just üks asi, mis on väga oluline, mis mulle täna selgeks sai, peab olemas olema poliitiline tahe ja poliitiline tahe peab olema olemas kõikidel organ-, organitel, nii komisjonil, nõukogul, liikmesriikidel kui Euroopa parlamentidel, parlamendil. me peame kõik soovima seda strateegiat ellu viia hästi me koostame igasuguseid dokumente, dokumente, kavatsuste, protokolle, hartasid ja nii edasi ja nii edasi, kõik need dokumendid on suurepärased, me võime nende kõikidega nõus olla, aga kui me unustame ära, miks, mis nad ütlevad, kui me pärast nende vastuvõtmist kohe ära unustame, miks nad üldse on, siis ei ole neist ju mitte mingisugust kasu. pärast vastuvõtmist tuleb alles hakata tööle nende praktilise ellurakendamisega. ja seetõttu püüan ma selles raportis juhtida tähelepanu tegutsemise poliitilisele tähtsusele. ma püüan teavitada kolleege nii komisjonis kui nõukogus vajadusest uute poliitiliste instrumentide järele, mis võimaldaksid meil kõiki neid ettepanekuid ellu rakendada ja nende ellurakendamist jälgida teine asi, mida ma soovitan, on iga-aastane konverents, et kõik osalised tuleksid kokku, nii et kõik näeksid, mis aasta jooksul on juhtunud. nii et mina tõesti usun, meil on vaja selle strateegia kohta aastakonverentsi, kuhu kutsutaks kõikvõimalikud organisatsioonid, naisteorganisatsioonid, igasugused ühendused ja liidud, mis töötavad selles valdkonnas ning selle konverentsi mõtteks on äh, on parandada liikmesriikide ja rahvusparlamentide teadlikkust, teavitada neid selle strateegia olemasolust, et see oleks neile tuttavam, sest vastasel korral jääb see strateegia lihtsalt üheks täiendavaks dokumendiks, mis vedeleb nurgas ja millega keegi midagi ei tee. sellepärast ma neid punkte olengi mitmetel juhtudel rõhutanud oma raportis. nii et meil on tarvis poliitilist pühendumist ja kõikide poliitilist pühendumist, eelkõige muidugi komisjoni ja nõukogu oma, et sellest strateegiast ei saaks üks järgnev nõu-, komisjoni dokument, see peab olema nii nõukogu kui komisjoni dokument ja loomulikult tuleb selle strateegia üle arutelusid pidada ka siin Euroopa Parlamendis ning ma arvan, et kui me tahame võrdõiguslikkuse eest võitlemisele uut elu sisse puhuda, on see dokument hädavajalik. niisiis, ma kordan veel ükskord, meil on vaja uut praktilist instrumenti, mis võimaldaks strateegia ellurakendamist jälgida ja võimaldaks seda teha igal aastal. samal ajal muidugi on meil vaja kõvasti poliitilist tahet, et edu saavutada. niisiis tänan veel kord kõiki, kes osalesid arutelus ja tänan juba ette ka neid kolleege, kes kavatsevad täiendavaid muudatusettepanekuid esitada, ootan neid suure huviga, suur tänu! suur tänu, proua Figureido, nüüd muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, üheksas aprill, keskpäev. hääletamine meie komisjonis kolmandal-neljandal mail ning läheb täiskogule juunis. niisiis, sellega me oleme lõpetanud ka kuuenda päevakorrapunkti ning läheme edasi seitsmenda päevakorrapunkti juurde. see kannab pealkirja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta suunas, missugused on naiste sidemed Euroopa Liiduga ning siin me vaatame Eurobaromeetri uuringut selle kohta, mida naised arvavad Euroopa Parlamendi valimistest ning raportööriks on proua Kratsa, kes on meie komisjoni liige ja üksiti Euroopa Parlamendi asepresident. palun, proua Kratsa, teil on sõna. ja την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με προοπτική το... Suur tänu niisiis vaada perspektiivid kahe tuhande neljateistkümnenda aasta parlamendivalimiste suunas. Tei-, teisel märtsil peeti seminar selles küsimuses ehk siis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta suunas. see on teema, mille vallas käsi, mille raames käsitlete siis naiste ja Euroopa Liidu seost. paljud selle komisjoni liikmetest on sellel teemal juba sõna võtnud, aga me otsustasime käivitada uue arutelu sellepärast et me ju tahame Euroopat tuua ka naistele lähemale, me soovime, et Euroopa täidaks rohkem, rahuldaks naiste vajadusi. Need on kõik meie eesmärgid ning toimunud seminar käsitles eelmise aasta juunis läbi viidud uuringut ning kui me soovime oma strateegiaga järgmiseteks valimisteks kuskile jõuda, siis on see uurimus ka väga oluline, sest et meil on tõesti vaja teada, mida teevad ja mõtlevad naised Euroopa Liidus, millised on nende ootused ja lootused ja millised võivad olla valearvamused, mis on levinud eriti naiste hulgas ja kuidas võidelda nende vale tõlgenduste vastu. eelkõige näitab see uurimus, et naised seisavad üldiselt Euroopa Liidust kaugemal kui mehed. Nad ei tunne, et nad oleksid lähedal seisvad Euroopa Liidule, Euroopa Liidu ülesehitusele ning et nad seda, sellest mingit kasu saaksid ja ma arvan, et see on vaieldamatult teema, kus me peame kasutama kõiki oma käsi, käsutuses olevaid vahendeid, et seda olukorda parandada. ja samuti peame mõtlema, mida on meil naistena võimalik selles samas kontekstis ära teha. mida me saame teha võib-olla oma öö, äh, parteides või fraktsioonides oma kodumaal, kust meid on valitud, igatahes tegu on väga suure probleemiga ning sellega me peame tegelema. mõeldes tulevastele valimistele ja sellele, et me soovime suurt valimisosalust, on tegemist tõesti teemaga, millega, on seegi teema, millega tuleb tõsiselt tegeleda. siin on tegu teataval määral nagu surnud ringiga. asi on nimelt selles, et naised tegelikult ei tunneta, mis on Euroopa poli-, poliitikate tagajärjed nende elule, nad ei tunneta nende konkreetset mõju oma elule ning seetõttu nad tegelikult ka ei tunne, et Euroopa Liit neid oluliselt puudutaks, et see mõjutaks nendel olemasolevaid võimalusi ja neil ei ole ka piisavat infot Euroopa Liidu kohta, kohta. see toob kaasa ka nende vähese huvi Euroopa Liidu vastu, vähese valimisaktiivsuse ja nii edasi. ning see on tõesti tõesti selle ringi lõhkumine on üks meie ees seisev väljakutse, me peaksime naised lähemale tooma Euroopa Liidule ja tutvustama neile seda, me oleme oma komisjoni töös muidugi juba üht-teist ära teinud ja saavutanud mõningast edu, vaadanud, missugused on probleemid naiste poliitilises kaasatuses ning poliitiliste otsuste vastuvõtmises erinevatel tasanditel. nüüd aga peaksime me hakkama vaatama, missugused on võimalused, mis naiste jaoks tõesti olemas on ja kuidas me saaksime sõnumi naistele paremini edastada. kuidas me saaksime ka oma tööd just naistele paremini tutvustada. uurim-, uuringu tulemused näitavad ka, et oluline on võidelda kõikide ebavõrdsuse ilmingutega, mitte et see oleks midagi uut meie komisjonile, me oleme sellega võidelnud juba aastaid ja aastaid ning me teame, et nii poliitilises kui majanduselus on meeste ja naiste vahel ebavõrdsus, jätkuvalt on olemas palgaerinevus, palgaerinevuse teema on oluline ja seda on pidevalt arutatud. tundub, et umbes viiskümmend protsenti naistest on teadlikud selle palgalõhe olemasolust ning selle palgalõhe olemasolust on teadlikud ka nelikümmend kaheksa protsenti meestest. nii et kui me tahame midagi saavutada selles vallas, siis, siis me peame oma sõnumiga naisteni jõudma. siis üks teine küsimus, mis vajab tähelepanu ja mis ikka ja jälle meie komisjonis esile kerkib, on, on asjaolu, et me peaksime vaatama kõigepealt, missugune sõnum, missuguse sõnumiga me üldse inimesteni saame minna. ebavõrdsus on tuntud teema ja me peame ka liikmesriikidele edastama väga selge sõnumi. meil on mõningad mõningad kommunikatsioonivahendid, meil on televisioon, massikommunikatsioonivahendid ning ma arvan, et me peame kasutama kõiki neid olemasolevaid massikommunikatsioonivahendeid tõst-, tõstmaks teadlikkust ja käivitamaks tegelikku dialoogi. niimoodi, et naised tõesti meie sõnumi lõpuks kätte saaksid ma arvan, et Euroopa Parlament peab ennast rohkem nähtavaks tegema. me peaksime ennast tõesti rohkem näitama ja tegema inimestele selgeks, et, et see on teema, millega me väga kirglikult tegeleme. teine oluline küsimus on just see, et meie käsutuses on üsna äh, üsna tõsised meetmed ja vahendid oma sõnumi edastamiseks ja siin me peaksimegi neid paremini kasutama, et see muutus lõpuks tõesti teoks saaks. siis me peaksime veel püüdma töö ja isikliku elu, elu ühildamisele kaasa aidata. üheksakümne seitsmendal aastal, ei, seitsmekümne üheksandal aastal me loomulikult teame, et, et probleem tuleb lahendada, ebavõrdsuse probleem ja kuna me tahame mõjutada naiste osalemist Euroopa Liidus, tõsta naiste teadlikkust ja suurendada nende valimisaktiivsust, siis peaksime sellega tegelema täiesti enne, enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisi. veel üks teema, mis on naiste jaoks väga tähtis see on jätkuvalt ebavõrdsuse teema. ebavõrdsusega tuleb võidelda ja naised ei usu praegu, et Euroopa Liit tegeleb nende igapäevaelu probleemidega. nii liidu tasandil, Euroopa Liidu tasandil on naiste osa otsustavates organites liiga väike. see on asi, millega tuleb tegeleda isegi nendes vald, isegi nendes valdkondades, mille üle Euroopa Liidul ei ole otsustusõigust, näiteks ettevõtted, ettevõtete juhatused, ikkagi me peame hoolitsema, et seal oleks ka piisavalt naisi. me ei pea mitte ainult Norrat imetlema ja vaatama, mis nemad kõik on saavutanud võrdõiguslikkuse alal. me peaksime tõesti selle, neist eeskuju võtma ja ise ka midagi ära tegema. Prantsusmaa on selles küsimuses üsna häid edusamme teinud viimasel ajal. naised on kusjuures kohaliku tasandi ja riikliku tasandi poliitikas osalemisest palju rohkem huvitatud, kui nad on huvitatud osalemisest Euroopa tasandi poliitikal. seega me peaksime Euroopa poliitikale andma mingisuguse inimlikuma näo, me peaksime tõesti panema inimesed sündmuste keskpunkti. Euroopa poliitika peaks olema valdkond, mille eesmärgid ja sihid on väga selged. see on kindlasti ka Euroopa Liidu üks põhi eesmärk. me püüame edendada piiriülest äh, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist. siin majas on naised üsna hästi esindatud. ning ma arvan, et ka üsna paljudes rahvusparlamentides on piisav hulk naisi. nii et seetõttu ma arvan, et Euroopa Parlament on just õige, õige organ on, et Euroopa Parlament on just nimelt see institutsioon, mida võtta eeskujuks nii et me peaksime püüdma panna teisi poliitilisi organisatsioone meist eeskuju võtma. ma arvan, et asi on eelkõige selles, et me peaksime panema naisi Euroopa Liitu rohkem usaldama. Need saalidokumendid, mis teie ees on, nendes sisaldub kogu selle uuringu analüüs ja kokkuvõte, siin on olemas kõik faktid, kõik numbrid, igasugused võrdlused, nii et see on kindlasti väga huvitav teema. ning ma, ning selle aluselt on võimalik edasi minna, kujundades strateegiat järgmisteks valimisteks me soovime, et järgmistel Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi valimistel tuleks valima nii palju inimesi kui vähegi võimalik. mõnedes riikides on meeste ja naiste osaluse protsent ainult null koma kaks protsenti erinev, aga mõnedes teistes riikides jällegi käisid oluliselt, käis naisi oluliselt vähem valimas kui mehi, nii et meie eesmärgiks ei ole mitte ainult tuua naisi valimiskastide juurde, aga teha naistele ka selgeks, et Euroopa Liit on inimestest koosnev organisatsioon, et tal on inimeste nägu ning et me mõtleme inimestele ning meie poliitikad on tegelikult väga lähedased ka naiste vajadusele, et vajadustele, et me oma poliitikates tõesti mõtleme naistele ja nende soovidele. kui naised jätkuvalt valimiskastide juurest kõrvale jäävad, siis ma arvan, et on meie võimalused ka palju väiksemad. Euroopa Parlamendi pressiteenistus ning samuti parlamendiliikmed peaksid tegema kättesaadavaks nii palju teavet kui võimalik. mina olen naiste õiguste komisjoni liige olnud kümme aastat ning täiesti selge on, et meie komisjoni töö peab olema paremini koordineeritud ning see ei ole mitte, puuduta mitte ainult meie komisjoni, vaid ka Euroopa Liitu ja ja selle organisatsioone. suur tänu, proua Kratsa, see oli väga äh, põhjalik tutvustus selle äh, olulise uuringu kohta. me peame seda tudeerima väga põhjalikult, et äh, õppida järgmisteks valimisteks. ma osalesin ekspertide ja saadikute äh, grupis, kes analüüsis seda uuringut ja minagi äh, teeksin Äh, avaldaksin oma muret ja pärast seda koosolekut. eriti valmistab mulle muret naiste suhtumine valimistesse. asepresident äh, ütles minu arvates väga selgesti siin, et naised huvituvad äh, Euroopa valimistest palju vähem kui mehed. ja see huvipuudus tuleneb info puudusest seetõttu ei mõista naised, et miks Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud otsused on nii olulised. Nad ei mõista, kuidas nende, need otsused mõjutavad nende igapäevaelu. ja nad ei mõista ka, kuidas Euroopa Parlamendi otsused mõjutavad sisepoliitikat. on huvitav ka jälgida, kuidas naised osalevad hääletamisel. kui ähm, valimisnimekirjades on rohkem naisi, on ka vastumeelsus valida väiksem. ja minu arvates on see oluline äh, õppetund. eriti puudutab see just Põhjala riike. samuti on oluline mõista, seda, kuidas meedia kohtleb naiskandidaate. naiskandidaadid on nä-, vähem nähtavad meedias. ja kui nad on nähtavad meedias, siis äh, sageli ähm, seda mitte kõige õigematel põhjustel. niisiis, naiskandidaate koheldakse teistmoodi meedia poolt kui meist, meeskandidaate naistest äh, räägitakse meedias äh, selles plaanis, et kuidas nad välja näevad, kuidas nad riietes käivad, millised on nende pered ja millega tegelevad nende abikaasad. Neid, nend-, neist, nende karjäärist või poliitilisest tööst või haridusest ei räägita. meestele pööratakse meedia poolt tähelepanu nende CV, nende karjääri nende poliitilise tegevuse tõttu. niisiis, meedia öö, reprodutseerib sotsiaalseid stereotüüpe. ehk siis meedia ei pea naisi tõsiseltvõetavateks inimesteks valimiskampaania ajal. lõpetuseks igasuguste äh, meediavormide kasutamine, ka äh, sotsiaalvõrgustiku meedia kasutamine peab olema tõhusam naiste poolt, me oleme näinud, et mitmed, äh, paljud naised on väga osavalt kasutanud meediat, et edastada oma sõnumit. mõned naised on suurendanud oma usaldusväärsust ja oma tõsiseltvõetavust ka läbi nende äh, Äh, sotsiaalvõrgustik meediate. niisiis, meil on tarvis tulevikuks õppida nii mõndagi ja mõelda, mida me saame muuta ja mida me saame ette võttes tagamaks, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal koheldaks äh, naiskandidaate meedia poolt võrd, võrdsemalt. ja nüüd proua Oviir. tänan, proua president kuna te lõpetasite meediaga siis ma sellest alustaks võib-olla mitte meedia meedia on juba teine aste mis naisi iseloomustab nende riietuse või või soengu soengu järgi meelsamini kui ta seda teeb meeste puhul eestis tehti hiljuti paar aastat tagasi analüüs kooliõpikutest ja asi hakkab peale juba aabitsates ja ma usun et see on ka teistes liikmesriikides nii et aabitsa pildi peal ema on põllega ja isa on autoroolis või lennuki eh, najal. aga see selleks ma tahaksin tänada proua kratsat ma lugesin neid materjale neid analüüse väga huviga ja pean ausalt ütlema et esimest korda mu kätte õigeaegselt sest valimisteni on veel aega ja me jõuame tegusid teha sattus selline kõikehõlmav materjal. loomulikult tekitas muret analüüsi tulemus et naised on nõiaringis ja nad ei arva et euroopa liidu tegevus on nende jaoks oluline. see haakub tegelikult meie eelmise aruteluga haakub retoorikaga naised on väga praktilised nad tahavad käega katsutavaid tulemusi tahavad vähem vaesust tahavad rohkem tööd tahavad võrdset palka aga sellest me oleme siin euroopa liidus palju rääkinud nii et isegi meedia meid enam ei korda aga räägime meie naised ja naisi meedia avaldab niikuinii vähem hiljaaegu ütles mulle meie meediaväljaanne kui ma tahtsin sellest kirjutada et sa ju alles olid meedias alles oli kaks kuud tagasi nii et probleeme on see tähendab et me peame olema tugevamad peame olema järjekindlad ja need otsustused mis me vastu võtame peame jälgima ka et nad annaksid tulemusi kus ta tulemust ei anna tuleb kaasa aidata et tulemuseni jõuda siis vast on võimalik see et naised euroopa liidu tegevust enda jaoks oluliseks peavad sellega tahan öelda sedasama mis ma ütlesin eelmise punkti juures rääkides meil on vaja rakendus ja järelevalvemehhanisme et kõik meie strateegiad saaksid ka ellu viidud. samas ei tohi me unustada et üle poolte poole euroopa rahvastikust on ju naised ja kui jätkuvalt naised ei tunneta euroopa liidu olulisust ei tunneta meie tegevusel käegakatsutavaid tagajärgi siis sisuliselt me ju ise lõhume euroopa liitu huvi väheneb veelgi valima ei minda ja millised tagajärjed sellel on sellel võivad olla teinekord tagajärjed et siia valitakse sellised jõud äärmusradikaalsed ja kas see toob kaasa euroopa liidu arengu ma kahtlen. ma tänan. Muito obrigada, senhora, a ouvir. Eh, concluímos este ponto. Suur tänu, proua Oviir. sellega oleme ammendanud seitsmenda päevakorrapunkti, järgmisena päevakorrapunkt kaheksa. härra Romeva Jurueda raport eh, majanduslanguse ja finantskriisi sooliste aspektide kohta. muudatusettepanekuid on sada nelikümmend neli. seega raportööril on käed tööd täis, kui ta soovib lähitulevikus tõesti ka kompromissid välja töötada. härra Romajeva anterior porque creo que está relacionado. suur tänu. ma ei soovinud eelmise punkti all sõna võtta, sest ma arvan, et need kaks punkti on omavahel seotud. siin raportis äh, öeldakse ka, et e, e, et on vaja, on vaja mõista, et Euroopa poliitika mõjutab naisi täpselt samamoodi kui mehi. samuti tuleb arvesse võtta praegus, praeguseid majandus, rahandus ja sotsiaalkriise. Europarameetri analüüs on samuti selle raportiga seotud, sest meie eesmärgiks on täita lünki selle raportiga me soovime mitte ainult selgitada teatud probleeme, mis naistel on nende soo tõttu, vaid äh, samuti, ja see on veelgi olulisem, soovime me selgitada, millised Euroopa-poolsed ettepanekud võimaldavad meil praegust olukorda muuta. seega muudatusettepanekuid on päris palju, üle keskmise meil siin parlamendis. samas tuleb öelda, et mitmed muudatusettepanekud on ainult lisandused, mis annavad ka oma lisaväärtust meie raport, raportile. seega raportöör on valmis nendega nõustuma. huvitav on näha, et erinevad fraktsioonid on jõudnud üsna suurele kon-, ulatuslikule konsensusele ja nad on kõik aidanud ka seda teksti rikastada. Garcia, Power, Nikolai, Jaroka, Sophie Intvelt on esitanud terve rea muudatusettepanekuid. ja ma arvan, et ma suudan need ka siia sisse kirjutada. teatud muudatusettepanekud loomulikult peavad langema kompromisside alla sest me räägime siin ju erinevate fraktsioonide erinevast äh, ideoloogiast. näiteks avaliku teenusete äh, roll äh,, juurdepääs teenustele, naiste roll, niisiis, ma üritan koostada mõningaid kompromissmuudatusettepanekuid, mis läbi meil on võimalus leida sa-, saavutada mingisugune ühine seisukoht. teisalt ma olen natukene hämmastunud, sest mõningad muudatusettepanekud üritavad kustutada osa tekstist. ma mõistan, et meil on tegemist siin lihtsalt äh, erineva lähenemisega ja see ei ole iseäralik ainult meie komisjoni puhul, see kehtib kõikide komisjonide puhul. mõningad muudatusettepanekud üritavad välja võtta mõningaid elemente, mis on tegelikult äh, faktid, millel ei ole ideoloogiaga mingit pistmist, mis on lihtsalt statistika, faktid, äh, viited uuringutele ja dokumentidele. seega ma olen natukene üllatunud ja natukene mures mõningad nendest muudatusettepanekutest ürivad, üritavad tõesti välja lõigata olulisi lõike siit tekstist. kuigi me soovime ju näidata, et meie Euroopa Parlamendil on midagi positiivset võrdõiguslikkuse kohta öelda. rahvapartei, tuleb öelda, on esitanud mitmeid muudatusettepanekuid selles valdkonnas ja ma arvan, et me peame need probleemid lahendama kahepoolselt. et ehk leiame me ka omavahel kompromissi. ma arvan, et meil on olemas konsensus, tunnistatakse, et on olemas probleem ja ka, ka selles osas, et meie komisjon saab välja tulla kasulike mõtetega. see on meie raporti koostamisel heaks alguspunktiks ja ka meeldivaks eesmärgiks. siin on mõningad kuupäevad ette pandud. neliteist aprill on siia kirja pandud, loodetavasti on kompromissmuudatusettepanekud selleks ajaks koostatud. suur tänu, härra Romeva nüüd proua Klaas. aitäh, proua esinaine. ma tahaksin korraks tulla tagasi selle juurde, millest te juba rääkisite majanduslanguse finantskriisi soolised aspektid see on küll väga keeruline pealkiri, kui me hakkame nüüd äh, seda äh, üksikasjadeks lahti murdma või eraldi tükkideks, siis tegelikult ma arvan, et see ongi kõige õigem lähenemine. tegelikult olete te sellega väga hästi hakkama saanud ja te olete teinud seda selliselt, et et äh, tõepoolest, me võime asju vaadata sellise nurga alt, justkui naised oleksid äh, eelisseisundis ja ka selliselt, justkui mehed oleksid eelisseisundis. meil on olemas hulk erinevaid raporteid ja kõik need üksikud raportid käivad nüüd ühe suure pealkirja alla, milleks on majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid aga kui me vaatame kõiki neid üksikuid raporteid eraldi ja üritame neid kuidagi eraldi paigutada laiemasse konteksti, siis on meil kindlasti tegemist probleemiga mulle tundub, et pealkiri peaks olema lühem, rabavam ja asjakohasem mõned muudatusettepanekud ja ka teksti kustutamised ilmselt on õiged. ilmselt tõesti ei ole mõtet üritada hõlmata selle raportiga kõike ma arvan, et need erinevad ettepanekud teksti kustutamiseks kajastavadki meie väga erinevaid seisukohti, näiteks kui me võtame kas või muudatusettepaneku number neliteist siin on tõesti käsitletud seda, mille osas me võib-olla ei saa kunagi kokkuleppele, siin on räägitud emapuhkusest, isapuhkusest, see on siin äh, sõnaselgelt kirjas ja kui me vaatame näiteks muudatust number viisteist, siin on juttu seksuaalse vägivalla vastasele võitlusele keskenduvate seadusandlike aktidega. kas see on tõesti relevantne, kui me räägime finantskriisist, kas see on sellega seotud? samuti võib meil olla teistsugune seisukoht äh, selle punkti osas, mis äh, viitab naiste ja meeste osalemisele ettevõtluses, poliitikas. Need on need teemapunktid, mida me kindlasti kogu aeg jääme edaspidi ka käsitlema, aga ma ei tea, kas need kõik on ikkagi seotud majanduslanguse ja finantskriisiga väga raske on ju nõuda seal mingisugused, mingisuguste määrade suurendamist, osalemise protsendimäära tõstmist ettevõtluses näiteks. siin on üritatud kõike hõlmata ja minu meelest on dokument ise muutunud raskekoeliseks. tegemist on nii ehk nii väga keerulise teemaga ja kui me nüüd mõtleme, et muudatusettepanekuid on praeguseks juba esitatud sada nelikümmend neli tükki, siis see väga hästi illustreerib seda, et väga paljudel meie hulgast on väga erinev nägemus sellest, kuidas antud teemat käsitleda. seega tegemist on väga mahuka eesootava tööprojektiga, aga mulle tundub, et me oleme läinud üle piiri ja mulle tundub, et võib-olla me isegi oma tegevusega siinkohal ei aita kuidagi panustada naiste õiguste tagamisse. ilmselt ei ole meil võimalik kõiki probleeme üksikasjalikult lahata. Te võite küll öelda, et meil puudub statistika, et meil ei ole statistikat, mis aitaks paremini tuua näiteid selle kohta, kuidas üks või teine meede mõjutab naisi või mehi aga tundub tõesti, et me peame raporti lähtealused uuesti läbi vaatama. aitäh, proua Klaas. ja nüüd soovin ise variraportöörina sõna saada. kõnelen oma fraktsiooni nimel ja tahan rõhutada järgmist tõepoolest, meil on sada nelikümmend neli muudatusettepanekut esitatud ja see kõik kõneleb iseenese eest, see näitab, kui oluline ja kui aktuaalne on see teema. mis puudutab muudatusettepanekuid, siis need olid kättesaadavad juba alates eilsest. Need olid siis olemas küll ainult mõnes, mõnes üksikus keeles portugali, rumeenia, saksa keeles vist muudatusettepanekud juba on olemas, aga kõikidesse keeltesse ei ole neid veel tõlgitud, mistõttu on meil ka sel põhjusel veelgi keerulisem mõista kõiki muudatusi. aga olles need ettepanekud siiski läbi sirvinud niivõrd-kuivõrd, võin ma öelda, et ma pean tunnustama raportööri poolt tehtud tööd minu enda muudatusettepanekud ühest küljest rõhutavad veelgi seda, kuivõrd naised võiksid panustada sellesse, et me suudaksime kriisiolukorrast välja tulla. ja teisest küljest ma tahan rõhutada seda, et naised tegelikult vastutavad vähem kriisi põhjuste eest. tegemist on tõesti objektiivse faktiga muide, et naised on vähem vastutavad asi on nimelt selles, et meil ei ole ühtegi naissoost äh, keskpanga või riigipanga juhti meie liikmesriikides ja. ja ainult kakskümmend viis protsenti otsustest võetakse vastu naiste poolt äh, finantsmaailmas Euroopa Liidus. niisiis, naised on kaugenenud otsuste tegemisest, mis puudutavad majandusvaldkonda. Neid on ka hoitud eemal finantsinstitutsioonide juhtpositsioonidest ja see muide, tahate seda mitte, näitab seda, et naised ei ole süüdi kriisis, nad ei ole selle teki-, tek-, tekkimises osalenud ja neid ei saa selle eest ka vastutusele võtta samas naised on osutunud majanduskriisi peamisteks ohvriteks ja see on muide väljendunud ka vägivallas. hiljutised uurimused näitavad, et äh, näiteks äh, seksuaalne vägivald on suurenenud ja just tingituna kriisist. ja siin ei ole üldse midagi keerulist kui me vaatame seda, kuivõrd tööpuudus on kasvanud, vaatame, millistes raskustes on just madala sissetulekuga pered, vaatame seda, et kõik see omakorda ta viib ebastabiilsuseni, agressioonini peresiseselt ja loomulikult ennekõike on naised ja lapsed ju need, kes on ohvrid. samuti tahaksin juhtida teie tähelepanu järgnevale. mina olen soovinud korraldada konverentsi oma riigis, kus käsitletakse sedasama teemat. see annaks meile võimaluse veel kord kogu küsimust läbi arutada ja ma tahaksin selle konverentsil läbi vaadata nii mõnegi dokumendi, kõigepealt äh, üks Briti katoliiklik agentuur, mis äh, on äh, toonud välja selle, et need ettevõtted, kus juhatusse kuulub vähemalt kolm naist, vähemalt kolm naist vastavalt sellele uurimusele, et ähm, sellised ettevõtted on suutnud äh, suurendada, parandada oma näitajaid äh, börsidel väga oluliselt. samuti on nende ettevõtete kasvunäitajad hoopis paremad. jutt käib nendest ettevõtetest, kus juhatuses on vähemalt äh, kolm naist esindatud. kasvunäitajad on teinekord lausa seitsekümmend kolm protsenti paremad ja just nimelt tingituna sellest, et ettevõtte juhatuses on ka naised esindatud. siis võime loomulikult taaskord tuua näite Norra kohta, see juba kõlas siin millalgi. Norras on konservatiivne valitsus ja sealne valitsus võttis kätte ja otsustas viia sisse kvoodisüsteemi selle kohta, mitu naist peab osalema ühe või teise avaliku ettevõtte juhti, juhtimises sama üritatakse nüüd teha ka Prantsusmaal. seega ettevõtted on üha enam huvitatud sellest, et ka naised oleksid äh, kaasatud ettevõtete juhtimisse, sest naiste osalemine tagab ettevõtte paremad äh, näitajad. ja see aitab kaasata naisi rohkem finantssektorisse. üldjoontes võin nõustuda sellega, mida ütles ka raportöör ja need on leidnud kajad, kajastust ka mõningates muudatusettepanekutes. ma loodan, et muudatusettepanekute põhiselt on meil võimalik jõuda päris mitmete kompromissettepanekuteni, sest neid on tõesti praegu palju. aga tuleks tõesti võtta arvesse seda, kuivõrd naised võiksid panustada ettevõtete parematesse majandusnäitajatesse niisiis, siinkohal ma loodan, et me kõik jõuame selle raporti osas üksmeelse otsuseni ja et see kiidetakse suure häälte enamusega heaks. tegemist on väga olulise ja aktuaalse teema, teemat käsitleva raportiga. rohkem kõnelejaid paistab praegu mitte olevat. kas komisjon soovib midagi öelda? palun, komisjoni esindaja aitäh, proua esinaine, et komisjonile sõnajärje andsite. teen lühidalt, soovime tänada raportööri raporti projekti eest. tegemist on väga huvitava dokumendiga. komisjon saab aru, et äh, on oluline uurida, kuidas kriis on mõjutanud naisi ja kuidas äh, oleks võimalik tagada võrdõiguslikkus. selge see, et seda teemat käsitlevad mitmed komisjoni dokumendid, ennekõike tööhõive ühisraport ja samuti meeste ja naiste võrdõiguslikkust käsitleb raport, samuti kriisi mõjuhinnang selles osas, mis toimub tööturul. komisjon võtab arvesse ka neid erinevaid ettepanekuid, mis ilmselt tehakse dokumendi käsitlemise lõppjärgus. suur tänu teile selle eest. ja härra raportöör, kas soovite veel kord sõna? palun. teen lühidalt ma tahan lihtsalt öelda seda, et me kindlasti arutame kõike veel komisjoniga, selleks et homme vaadata läbi mingid konkreetsed üksikud aspektid ja homme üritangi jõuda selleni, kas meil on võimalik saavutada kompromissi. ma tahan öelda ka seda, et raporti aluspõhimõtteks on järgnev esiteks on meie jaoks probleemiks see, et äh, sooline aspekt on kriisianalüüsis kogu aeg olnud välja jäetud. kui me vaatame kriisi põhjuseid, kriisi võimalikke lahendusmeetodeid, siis see on jäänud käsitlemata. meie siin komisjonis käsitleme seda sellepärast, et mujal see kajastust ei leia ja ma arvan, et meie komisjon siinkohal täidabki talle määratud rolli sellele eripärale tuleb kuidagi rohkem tähelepanu pöörata, see peab olema nähtavam. sest et vastasel juhul see, mida me siin dokumendis ütleme, ei leia kajastust teistes valdkondades. jah, tõesti, see on laia, laiaulatuslik ja see koosneb mitmest erinevast elemendist, aga me peame rõhutama seda, et tegemist on keskse ideega, mis on muide praegu meelel ja keelel ka paljude Euroopa kodanike jaoks ja veel üks asi, mida ma tahan rõhutada, mis on minu meelest ka oluline ja vajalik, on järgmine. me peame panema paika eesmärgid, tulema välja konkreetsete ettepanekutega, seda selleks, et meil oleks võimalik esitada taotlusi komisjonile, nõukogule, liikmesriikidele. ma ei räägi siin mitte ainult analüütilistest teemadest, vaid ikkagi konkreetsetest ettepanekutest, mis võimaldaksid meil saavutada ka teatud arengut selles valdkonnas. see on kindlasti meie arutelu teemaks komisjoniga ja meie muudatusettepanekud toetavad seda lähenemist. suur tänu, härra Romeva. ja nüüd ettenähtud ajakava on järgmine. komisjonis hääletame kolmandal ja neljandal mail ja täiskogule jõuab see juunikuus. sellega on kaheksas päevakorrapunkt käsitletud ja nüüd muud küsimused punktis üheksa, muid küsimusi ei ole, järgmise koosoleku toimumise kuupäev. see on kolmas mai kell kolm pärastlõunal ja neljas mai kell üheksa hommikul. suur tänu teile kõigile ja kena õhtu jätku teile. esinaine tänab viisakalt ka tõlke. suur tänu!